Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. lugupeetud kolleegid, palun istuge oma kohtadele, et äh, Brüsseli veerand on nüüd juba läbi saanud ja koosolek on alanud. ja tahaksin nüüd äh, teada saada, kas me võime, võime kinnitada päevakorda sellisel kujul, nagu teile on ta välja pandud ja mul on teile ka vaja edastada need otsused, mida koordinaatorid eile vastu võtsid. esiteks me tegelesime nimetamistega, mis puudutasid siis finantsmääruse muutmist seoses mitmeaastase finantsraamistiku vahe läbivaatamisega ja muudatusettepanekutega, mis puudutavad Euroopa Parlamendi komisjoni ja nõukogu vahelist institutsioonide vahelist kokkulepet eelarvedistsipliini kohta, eelarvealase koostöö kohta, selleks, et tagada eeskujulik finantsjuhtimine hädaabi äh, reservi kasutusele võtmine ja muudatused härra Olbricht ja proua Tomaa on raportöörid ja mis puudutab finantsreegleid, mis kehtivad Euroopa Liidu üldeelarvele, ähm, reegli viiskümmend viis kohaselt äh, tegelevad sellega ühiselt äh, eelarve kontrolli komisjon ja meie komisjon ja me peame määrama raportööri. ja mis puudutab Euroopa invest-, strateegiliste investeeringute fondi laiendamist ja Open Investment Advisory Fundi äh, äh, leheküljel viiskümmend viis äh, siis me jätkame seda, mis äh, algselt oli ette nähtud EFSI esimese etapi jaoks ja raportööriks on Jose Manuel Fernandez. ja mis puudutab Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi ja EFSD äh, garantiid ja garantiifondi, siis ähm, soovib eelarvekomisjon olla juhtkomisjon ja raportööri määrab Rahvapartei fraktsioon. ja mis puudutab garant-, Euroopa investeeringute pa-, investeerimispanga garantiid kaotuste suht-, vastu, mis äh, tulenevad rahastamisoperatsioonidest Euroopa Liidu eelarvele, on raportööriks äh, Eider Gardia Zab-, äh, Zabal, ja mis puudutab välistegevuse fond, tagatisfondi, siis äh, SD fraktsioon määrab raportööri. ja mis puudutab nüüd äh, arvamuste koostamist, internetiühenduse edendamine kohalikes omavalitsustes, äh, raportööri määrab GUE fraktsioon, rakendusaruanne, mis puudutab noorte tööhõive algatust, raportööri määrab Rahvapartei ja koordinaatorid äh, kinnitasid ka eelarvekomisjoni äh, koosolekute äh, kalendri kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, otsustasid järgnevate missioonide toimumise Tuneesia kahekümnenda ja kahekümne neljanda veebruari rohelise nädala ajal, Palestiina kahekümnenda ja kahekümne kuuenda mai rohelise nädala ajal ja Põhja-Iirimaa seitsmeteistkümnenda aasta kahekümne esimese juunini rohelise nädala ajal ja koordinaatoritel äh, on ka vihjeid äh, meteoroloogiliste nähtuste kohta. ja otsustati ka järgmisi asju kahekümne seitsmeteistkümnenda aasta kohta Fi. mitmeaastase finantsraamistiku äh, ettevalmistamine pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, sellega tegeleb, tegelevad härra Olbrist ja proua Tomaa ja lisaks sellele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamine ja nende fondide seos teiste investeerimisfondidega, sellega tegeleb härra Fernandes ja äh, finantsinstrumendid ja muud vahendid, ähm, rahastamisvahendid Eitergard ja Zabal koordinaatorid otsustasid ka tellida järgmisi uuringuid uuring, mis käsitleb sünergiat Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel ja ees, saavutamaks neid eesmärke, mis on ette nähtud äh, iga-aastases majanduskasvu analüüsis, sellega tegeleb esimees ja workshop, äh, kus tegeldakse ühise põllumajanduspoliitikaga, sellega tegeleb härra, tegelevad härra Ashworth ja härra, härra Ali ja uurimus, äh, kus te-, kõhkeldakse kriteeriumitega selleks, et diferentseerida eh, projekte, mida võib läbi viia, kasutades eh, rahastamisvahendeid, eh, Euroopa Liidu eelarvevahendeid, mida on ainult grantidest võimalik vahast-, rahastada teatavates sektorites, sellega tegeleb Heider Gardiazabal. ja võttes arvesse järjest ro-, rohkemaid kaitseinstrument, mis äh, on seotud Euroopa Liidu eelarvega, soovivad liikmesriigid mm, aluseks võtta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta uurimuse, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve mõju, kasutamaks äh, makromajandusliku stabiliseerimise vahendeid, EFSM-i ja muid ja soovivad tellida uurimusi, mis puudutavad puud, riis, riske mis ähvardavad Euroopa Liidu eelarvet ja selliste põhimõtete mõju nagu ühtsus, läbipaistvus, eh, sellega tegeleb härra Fernandes. lisaks sellele otsustasid koordinaatorid nimetada härra Negrescu liikmeks, kes esindab eelarvekomisjoni petitsioonide võrgustiku juures ja härra proua Geringer de Üdenberg on asendusliige ning lõpetuseks, mis puudutab rahastamist seoses Euroopa Liidu eriesindaja mm, lepingu pikendamist, mm, tegemist on Kolumbia eriesindajaga, kelle on nimetanud Euroopa Liidu välisteenistus, ähm, e, ei nõuda mõttevahetust, äh, mis on ette nähtud artiklis sada kakskümmend kolm Need on need otsused, mida koordinaatorid äh, eile tegid, eile pärastlõunasel koosolekul. ja need ongi need teadaanded, äh, mida ma pidin teile edastama. Te olete saanud äh, järgnevate koosolekute protokollid kahekümne üheksanda juuni, neljateistkümnenda septembri ja viieteistkümnenda septembri kohta, kas teil on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, seega on need, nende koosolekute protokollid kinnitatud. ja nüüd hakkame tegelema väga olulise tähtsusega teemaga, nimelt äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja finantsmääruse muutmisega eile koordinaatorite kohtumisel oli sellest samuti juttu. ja me kartsime, et proua Georgieva ei saa läbirääkimistel nõukoguga osaleda. me alahindasime Portugali diplomaatia võimekust ja proua Georgieva tuleb tagasi selleks, et osaleda meie töös me oleme siin äh, natuke lõh-, natuke kahe vahel, me olime täiesti veendunud, et proua Georgieva oleks olnud väga hea ÜRO peasekretär, aga teisalt äh, me oleme kahe aasta jooksul näinud, mil määral ta on äh, pühendunult tegutsenud ja kui viljakas koostöö meil on olnud, nii et proua Georgieva on tagasi ja annan nüüd sõna meie kaasraportööridele, härra Olbrichtile ja, ja proua Tomale, ma ei tea, kes alustab, härra Olbricht saab esimesena sõna. Just, uh, <coughs> uh, the, uh, the, the ma tahtsin komisjoni liikmeid uh, teavitada dünaamikast, mis puudutab uh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ma tahaksin teile meelde tuletada, et määruses, mis, uh, et mitmeaastase finantsraamistiku määruses on kohustus mitme vahe läbivaatamiseks pärast valimisi ja pärast vahearuande koostamist, kui vaja, tuleb tegeleda mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega. ja meie tegime juulis ettepaneku pärast terved rida koosolekuid, kuulamisi ja analüüse esitasime parlamendi poliitilise seisukoha, et äh, meie analüüsi ja teadmiste kohaselt on olukord selline, et meil on vaja mitmeaastane finantsraamistik läbi vaadata e, ja me peame seda tegema ja pakkusime välja terve rea muudatusi mille puhul võetakse arve, arvesse ülemmäärasid, paindlikkust ja uusi mehhanisme, nagu näiteks ähm, kulukohustuste äh, ülejääk ja kahe tuhande kahekümnenda aasta ees, ettepanekuid ja komisjon teavitas meid sellest, et komisjoni seisukoht tuleb septembris kaks tuhat kuusteist detsembris kaks tuhat kuusteist, aga komisjon tuli ettepanekutega välja juba septembris ja lootes, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, läbivaatamise otsus, äh, komisjoni ettepaneku otsus, parlamendi heakskiit saab toimuma veel enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu. komisjoni ettepanekus on terve rida elemente, näiteks äh, muudatused kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvesse, muudatused mitmeaastase finantsraamistikku ja muudatused viieteistkümnesse äh, määrusesse, mis peamiselt on finantsmäärused. ja mida meie proua Tomaga välja pakkusime, oli, et meil oleks väga kiireloomuline menetlus äh, ja me siis esitaks omapoolse reaktsiooni komisjoni seisukohtadele. ja me peaksime tõesti väga kiiresti reageerima ja väga selgelt, sest ettepanek on lõpetada see töö detsembris ja ainus võimalus meil seda teha on oktoobri äh, täiskogul kahe nädala pärast ja sellepärast pakkusime välja selle, et äh, parlamendi teine et meil võiks olla siis äh, reaks-, et me reageeriksime teistkordselt komisjoni ettepanekule, selle teksti äh, esimene versioon saab homseks valmis, me tahaksime teile tutvustada meie seisukohtade pea, põhijooni. ja selles äh, dokumendis me tahame tagasi minna meie ettepaneku juurde, tuletada kõigile meelde, mida sisaldas meie juulikuine ettepanek ja mitmetes kohtades me tahame välja tuua selle, mis on parlamendi ettepanekus olnud, mis on komisjoni ettepanekus, sest me teame, et nõukogu seisukohad võivad olla teistsugused. ma tahaksin öelda ka seda, et nõukogu arvab, et nad saavad äh, äh, nõus olla muudatustega, sel juhul saame meie ette heakskiidu anda ja kui nõukogu ei ole nõus, siis ei ole parlamendil üldse mitte midagi öelda. nii et meie üldse ei osaleks siis selles protsessis. ja sellepärast tahaksime välja pakkuda raportööridena selle, et meil oleks seos nende instrumentidega, mis meil parlamendina käsutuses on ehk kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve. ma arvan, et me peaksime väga selgelt seostuma, äh, seostama seda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega ja ütlema, et me ootame, et nõukogu teeks muudat-, äh, oleks nõus läbivaatamisega, sellepärast et osa sellest läbivaatamisest nagunii on juba kahe tuhande seitsmenda aasta eelarves ja sellepärast tahaksin siia resolutsiooni kirjutada selle, et äh, on olemas selge seos kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega. kui nõukogu iga-aastast läbivaatamist ei soovi, siis me peame tõesti väga tugevalt võitlema kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve eest. ma tahaksin meelde tuletada ka seda, väljenda, vabandust, oma rahulolu, et komisjon oli nõus läbivaatamisega, sellepärast et komisjoni ettepanekus on läbivaatamisest juba juttu, see on väga oluline ja meie jaoks väga rahulduspakkuv. aga samal ajal väljendame ka kahetsust, et nad ei ole täiel määral arvesse võtnud parlamendi ettepanekuid ülemmäärade kohta, sest meie oma juulikuises ettepanekus pakkusime välja, et tuleks muuta ülemmäärasid, eriti üks A ja üks B ja nelja, kolme ja nelja osas. me esitasime selle arvamuse, mis meil ka praegu on, et sellest ei piisa selleks, et äh, saavutada meie eesmärke, mis äh, Euroopa Liidul on. meil on poliitilised eesmärgid ja piisavalt raha meil ei ole ja see peaks kajastuma ka ülemmäärade muudatustes. ja tahaksin, tahaksime meelde tuletada ka seda, et Horisont kaks tuhat kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastus tehti ähm, kärpeid, see oli seotud äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga ja me tahaksime öelda, et meie eeldame seda, et äh, rahastamine peaks jääma samale tasemele kui kahe tuhande neljateistkümnendal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. see tähendaks märki, nende vahendite märkimisväärset suurendamist, mis on ette nähtud äh, ka pagulaskriisi lahendamiseks äh, rubriikides äh, äh, kolm ja neli, nii et äh, see ettepanek, mida, mille me tegime koos proua Tomaaga, me alustame sellega, et me ütleme, et me oleme rahul läbivaatamisega, aga mitte muudatuste tasemega ja me ikka endiselt arvame, et meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et täita eesmärke. eriti, mis puudutab EFSI tagajärgi Horisont kaks tuhat kahekümnele Äh, Euroopa ühendamise rahastule ja rubriikidele kolm ja neli, nii et nüüd annaksin sõna proua Tomaale, kes siis tutvustab äh, ka seda, mis meil on oma resolutsiooni eelnõus, mida, millega tuleme välja homme. aitäh ja nüüd on sõna proua Tomaal. aitäh, härra esimees. nagu härra Olbricht ütles, tegemist on kiireloomulise resolutsiooniga, väga lühikese resolutsiooniga me, selle põhjuseks on see, et me soovime, et see oleks võimalikult tõhus ja me oleme põhimõtteliselt äh, peegeldanud neid ees, neid ettepanekuid, millega tuli välja parlament ja komisjon ja terve rida asjade osas me oleme üheaegselt äh, rahul, aga meil on endiselt äh, ka samasugused nõudmised nagu enne, eriti mis puudutab paindlikkuse instrumenti äh, me kordame üle parlamendi vana nõudmise, et eri meetmeid ei võetaks arvesse ülemäärade puhul, sest vastasel juhul, kui neid võetakse ülemäärade puhul arvesse, siis me suurendaks veelgi maksete kriisi ja ei oleks võimalik enam makseid teha, kui need, neid määrasid, mis on ette nähtud eriinstrumentide äh, jaoks, võetakse arvesse ülemäärade puhul. seda ei ole komisjoni tekstis äh, täpsustatud. ja paindlikkuse osas endiselt äh, me hindasime neid paindlikkuse kohta käivaid ettepanekuid, mis puudutasid eelkõige nõudmisi, et tuleb kasutada ähm, kulukohustuste koguvaru. me toetame seda, et paindlikkusinstrument ja äh, hädaabireservi on suurendatud, ähm, aga me ei oota praegu siin seda, et ähm, läheks läbi need summad, mida par-, mille poolt parlament hääletas juulis kaks tuhat kuusteist, mis tähe-, oleks tähendanud summades kahekordistamist. ja mis puudutab äh, kulukohustusi äh,, mis äh, täiendaksid siis ka kriisireservi. me tervitame seda, et kriisireserv, mille pakkus välja parlament, et seda äh, on, äh, sellega on nõus olnud ka komisjon. meil on ju lihtsalt algatus mm, võimekus aga me oleme, me tunnustame seda, et komisjon on seda ideed arvesse võtnud, aga me tuletame meelde, mis on Euroopa eelarve eesmärk, et äh, seda oleks võimalik täielikult ära kasutada ja et eelarve täitmine oleks äh, täielik ja kulukohustused on ainult selle asjaolu tulemuseks, et Euroopa Liidu eelarvet ei kasutata tõhusalt. me ei arva, et kriisireservi oleks võimalik äh, koostada ainult kulukohustustest, sest äh, kui meil õnnestub täiel määral eelarve ära kasutada, siis äh, ei ole meil null, mingit, mitte ühtegi eurot kriisireservi jaoks. nii et äh, see on vastuolu, mida on vaja siin tõstatada. me tervitame loomulikult finantsmääruse lihtsustamise ettepanekut, sest me oleme näinud ja sellest on juttu ka algatusraportis, et mitmeaastase finantsraamistiku puhul äh, oli siis äh, tegemist äh, viivitustega protsessi alguses või siis ei kasutatud äh, struktuurivahendeid väga suures mahus ära ja see tekitas suuri probleeme, muuhulgas ka eelarve alas puudujääke, nii et see küsimus tundub meie jaoks väga asjakohane. parlament vaatab loomulikult läbi ettepaneku, mis puudutab äh, investeeringute tagatisfondi ettepanekut. siin ei ole tegemist sellega, et me tahame selle uue tagatisfondi äh, kõiki üksikasju läbi vaadata, mille ettepaneku on teinud komisjon. Äh, selle EFSI kohta tuleb loomulikult äh, ka teisi raporteid, aga meie tahame seda, et et kõik Ähm, finant-, rahalised tagajärjed äh, Tagatisfondi jaoks oleks selgelt välja toodud, me tahame, et eelarveraportöör ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus mm, seotaks siis äh, see mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimine kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega, nagu härra Olbrich just ütles, ja me tahame, et tagajärgede osas oleks selgus ja seda me hetkel veel siin ei näe ja resolutsioon peab viitama ka mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisele kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ajaks. meil on siis algatusraport äh, ja me ütleme, et see, mida komisjon teeb, Ehm, neid lubadusi, mida komisjon annab, et komisjon annab ka lubadusi, mis seonduvad ajajärguga pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja me loodame, et meie ettepanekud, mis puudutavad eelkõige kestust, usald-, sihtfonde, riskide mm, kõiki neid riske, mis seonduvad äh, nende finantsinstrumentidega, mis asuvad väljaspool Euroopa Liidu eelarvet ja loomulikult on oluliseks küsimuseks ka omavahendid, äh, mis on hädavajalikud selleks, et Euroopa Liidu eelarve oleks tõesti vääriline Euroopa Liidu eelarve. aitäh, nii et homme siis äh, tulete välja oma resolutsiooni ettepanekuga ja seda arutame täiskogul ja ka hääletame vi-, oktoobri viimasel nädalal Strasbourgis. mulle on öeldud kaksteist kümme, kas pole nii? mitte kaksteist kümme, vaid kaheteistkümnendal oktoobril homme siis äh, muutub see ähm, resolutsiooni ettepanek äh, kättesaadavaks, ei tea, mis kell täpselt veel, ja muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on paika pandud neljateistkümnendaks oktoobriks äh, kella kaheteistkümneks ehk reedel kella kaheteistkümneni muudatusettepanekuid saab esitada. kahekümne neljandal oktoobril oleme Strasbourgis ja eelarvekomisjon hääletab resolutsiooni ettepanekut milline ja siis äh, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal oktoobril äh, siis äh, arutatakse, hääletatakse seda ka täiskogul. mis siis puudutab nüüd seda, mida meile just rääkisid härra Olbricht ja proua Tomaa, ähm, siis avan arutelu kõigile, kes soovivad sõna võtta, härra Fernandes kõigepealt. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer todo o trabalho. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada kaasraportööre tehtud töö eest ja ma sooviksin tänada ka komisjoni nende väärtusliku sisendi eest. Nende ettepanek on väga heaks alguspunktiks meie läbirääkimiste jaoks. aga põhimõtteliselt see ettepanek ähm, meile päris vastuvõetav ei ole, aga me saaksime seda kasutada selleks, et kompromissini jõuda, aga aga lähtepunktiks on äh, ikkagi see, et me kõik nõustume sellega ja nõukogu arvatavasti ka nõustub sellega, et meil on vaja läbivaatamist ja läbivaatamine ei ole vajalik ainult sellepärast, et parlament seda soovib, vaid läbivaatamine on vajalik selleks, et me sooviksime, et mitmeaastane finantsraamistik toimiks ja saavutaks ka tulemusi nende kohustuste osas, mida on nõukogu võtnud me teame, et rahastamisi vaja on ja et investeeringuid on vaja, me teame, et on vaja ka vastavaid eeskirju lihtsustada. ja meil on vaja ka paremat fondide rakendamist. ja see puudutab siis ka neid muutmismäärusi, eriti mis puudutab neljandat muutmismäärust. nii et äh, need, mis puudutab neid fonde, siis äh, siin ei ole praegu ettepanek selline, mis meile vastuvõetav oleks ja me, oluline on ikkagi see, et me ei kaotaks oma usaldusväärsust kodanike eest. komisjon on oma kohustustega äh, teinud lubadusi kodanikele ja kõik, mis me soovime, on nüüd see, et nõukogu ka tulemusi saavutaks. see on kõik. ja ma ei sooviks äh, muud kokkuvõtet ja järeldust teha. ja, ja ma loodan, et nõukogu ütleb, et jah, et me soovime oma võetud äh, kohustusi täita ja see ongi mitmeaastase finantsraamistiku olulisem eesmärk. meil on kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend MFF, mis on tegelikult väiksema mahuga kui eelmine ja mida me ütleme, on see, et meie soovime saavutada seda, mida lubati meie soovime, et need lubadused, mis esitati ettevõtjatele, noortele, teadusringkondadele, piirkondadele ja kõikidele teistele, et nendest lubadustest kinni peetaks, me ei saa neid inimesi hätta jätta. ma arvan, et liikmesriigid on need, kes peaksid tegelikult sellistel aegadel äh, sellist juttu rääkima. ma arvan, et liikmesriigid peaksid olema vähemalt sama ambitsioonikad kui parlamentki sellel rindel, nii et meie sõnum on, et me peame ikkagi lihtsalt edasi liikuma. see, mis võeti vastu aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, tuleb ka rakendada, see ongi kõik. ja et siin on vaja ka paindlikkust siin on vaja äh, paindlikkust mõningatel juhtudel äh, ette näha ja see tähendab ka, tuleb mõningad summad läbi vaadata, sellepärast et nõukogu ise oli ju see, kes tegi ettepaneku, et äh, et minna edasi noorte algatusega, mis puudutas seda noorte tööhõivet. selleks oli ette nähtud kuus, kuus miljardit, nõukogu oli see, kes tegi selle ettepaneku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist. nii et nõukogu oli see, kes ütles, et äh, noortetöö tööhõive algatuse äh, jaoks on kuus miljardit piisav selleks perioodiks. ja me ütleme, et noh, õige küll, et need kuus miljardit äh, me kulutasime ära aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, aga nüüd meil on vaja rohkem vahendeid selle teema jaoks. meie soovime ka seda, mida nõukogu soovib. nii et äh, me peame nüüd ütlema nõukogule, et kõik teie sõnad peavad ka tegudeks saama, tõesti nähtavateks tegudeks. et ma meenutaksin siin ka Schumanni deklaratsiooni. solidaarsus tähendab konkreetseid tegusid. nii et see on minu inspiratsiooni allikaks nii et nõukogu deklaratsioonid ja avaldused, äh, neile peavad järgnema ka konkreetsed teod, see tähendab aga rahastamist, see tähendab äh, lisasummasid. ja ma eeldan, et äh, nõukogu ka tunnistab seda, et komisjoni ettepanek on tõesti heaks aluseks meie tegevuse jaoks, aga me peame ikkagi edasi liikuma, et ka tulemusi saavutada tundub, et tuleb äh, kena päev, meil on endiselt äh, see periood, millega võib teataval määral rahul olla ja olla eufooriline, loodame, et see kestab kauem. härra Mara Kall, palun. Merci, president. Vamos a ver, después doy al señor Fernández, o sea, es un estímulo para ma kuulsin, mida härra Fernandes rääkis ja see annab mulle ka hoogu sõnavõtuks. nii et äh, lõppude lõpuks me ju peame sellega tegelema, eks ole. nii et vaatame siis seda, nii et ma arvan, see, mida meie raportöörid alguses ütlesid, on täiesti selge, see on täiesti mõistlik ja ma arvan, et see vastab ka sellele, mida vist eile koordinaatorite kohtumisel arutati ja ma lisaksin veel ühe väikese äh, aspekti. nii et äh, see läbivaatamine kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, see on väga positiivne. aga see ei ole päris loogiline järjestus, millest me oleksime pidanud kinni pidama, nii et kõigepealt me oleksime pidanud vaatama finantsraamistikku, et, et, et see kindlaks määrataks ja siis lähtuvalt sellest äh, osade kaupa arutada et mida me teeme siis selle rakendamisega aastal kaks tuhat kuusteist ja, ja mida, mida tehakse aastal kaks tuhat seitseteist, aga igal juhul on see parem kui ainult kaks tuhat seitseteist eelarve vastu võtta ilma läbivaatuseta, aga ma arvan, et me oleme nõus ka sellega, et siin on olemas ka risk, nimelt kõik need ähm, läbirääkimised on ähm, tegelikult sõltuvalt praegu ainult ühest punktist, nii et kui me selle läbi surume, on see küll positiivne ka parlamendi jaoks, aga kui mitte, siis sellisel juhul tulemus võib olla palju hullem kui see, mida meile alguses selgitati. ja ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Albrecht ja härra Fernandes, proua Tomaa selgitasid, aga me oleme juulikuus, mitte oktoobris selle ja me ei, ei saa augusti asjadega edasi minna, enne kui me ei ole veel juuli küsimusi ära lahendanud. ma loodan, et te saate aru, mida ma mõtlen. ja see on ka meie fraktsiooni eesmärgiks, nii et meie soovime ametlikku läbivaatamist, komisjon on ka vastava ettepaneku teinud, aga see ei ole see läbivaatamine, nagu härra Fernandes ütles et parlament äh, otsustas ja mida Euroopa vajab. nii et see, mida komisjon tegi, on see, mida otsustati aastal kaks tuhat kolmteist. nii et äh, see aja, see periood kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, võetakse vastu ainult sellisel juhul, kui vahepeal see ka läbi vaadatakse ja seetõttu see ettepanek on väga lühike ja tegelikult on see väga kaugel sellest, mida me rääkisime juulikuus ja ma olen nõus ka härra Olbrichtiga, et üks A, üks B, kolm ja neli, majanduskasv, ühtekuuluvus, Euroopa sise-, välistegevus, et see tegelikult ei vasta meie esialgsetele kohustustele. ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et vastavaid vahendeid suurendada kõikides ähm, nendes vastavates ähm, peatükkides. ja Cosme, Erasmus, CEF, noorte ähm, tööhõive algatus, need on pigem sellised kosmeetilised muudatused, sellepärast et need ei ole selle koond läbivaatamisega kooskõlas nii et arengupoliitika näiteks, seda mõju, see mõjutab äh, ka see läbivaatamine, aga teised poliitikad, me peame ka sellega arvestama ning ka paindlikkuskriteeriumid on siinkohal olulised. et äh, need on ka küsimuse alla sattunud, eriti mis puudutab seda äh, kriisifondi ja, ja paindlikkust, nii et see on kõik väga tore, aga tegelikult see ei ole korralik läbivaatamine, nii et kui me need paindlikkusinstrumendid võtame, siis tegelikult siin see tulemus ei vasta meie esialgsetele soovidele ja mis puudutab kriisifondi, siis me, see on küll õige, aga me peame ka vaatama, kui tõhus see on ja ka kui kättesaadav need, need fondid on. siin räägiti ühest miljardist, et üks miljard ähm, noorte tööhõive algatusele, see on tõesti väga väike summa ja sellisel juhul me lihtsalt loobume sellest kõikehõlmavast poliitikast, mida meil praegu selles valdkonnas vaja oleks. ja mm, samuti Euroopa ühendamise rahastu CEF-is äh, selle, see, need summad on tegelikult alla meie ootusi, vajadusi. nii et see on täiesti mõeldamatu, et me nii väheste rahadega oma eesmärgid saavutame samuti ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et me peame tõsiselt eh, kaaluma need üksikud ettepanekud. nii et parlament ei tohiks nõustuda selliste kõrvaliste asjadega, sellepärast see tähendab ainult seda, et finantsraamistik venib veelgi ja see tähendab, et Euroopa Liidu eh, eelarveraamistik eh, tegelikult katki läheb. seda moonutatakse nii et see raamistik on pigem praegu panus ähm, töötuse vastasesse võitlusesse, nii et kas see kuidagi majanduskasvu ka edeneb, edendab ähm, ja ausalt öelda, kui vaadata neid praeguseid ettepanekuid, siis ei, see ei edenda majanduskasvu. kas me praeguste ettepanekute alusel saame ka tööpuudust vähendada, kõiki ja teisi negatiivseid mõjusid leevendada, ei. kas sellest piisab, et pagulaskriisiga hakkama saada ja et ka ja ka siserännet Euroopa Liidu siseselt positiivselt mõjutada, ei, ei, me ei suuda. ja kas sellise eelarvega üldse saab Euroopa Liidu rolli ka maailma areenil tõsta? ka ei ja seetõttu ma kutsuksin teid veel kord üles seda juulikuist vaimu ikkagi veelgi järgima, me ei tohi millimeetritki kõrvale kalduda sellest, kui me soovime oma võitlust võita. aitäh, härra juhataja, ka mina tahaksin tänada meie raportööride tehtud töö eest. meie kui ECR lähtume vajadust äh, äh, mitmeaastast finantsraamistikku, teeme hoopis teistsugused järeldused ja nüüd ma tahaksin seda põhjendada, milles tegelikult on asi, asi on ju kõigepealt selles, kuidas me Euroopa tasandil töötavad koos kolm institutsiooni, aga mitte ainult nemad, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja ma ei sooviks jagada neto Äh, maksjate ja netosaajate riikideks Euroopa Liidu liikmesriike, kuid me ei saa teha nägu, et seda asja ei eksisteeri. mistõttu olen ausalt öeldes üllatunud, kui me teeme justkui nägu, et äh, nõuame, aga nõuame raha, aga ma arvan, et siia juurde käib ka ikkagi äh, tervislik annus mõistust ja me peame vaatama liikmesriike, kes teevad läbi dramaatilisi muudatusi. suvel oli Brexit, millega keegi ei arvestanud, ma oleks võinud panna tookord palju raha eh, kihlveotu, et vedada kihla, et Brexit ei leia aset. aga Euroopa institutsioonide eh, käitumine ei ole midagi niisugust, mida Euroopa Liidu kodanikud elu eest ootaksid. Euroopa Liidu kodanikud tahavad lakkamatult mingeid uusi programme. liikmesriigid peavad võitlema noorte tööpuudusega. jah, selleks on vaja raha, see on õige, siin ei ole vaielda midagi, kuid ka seda on teha adekvaatsemalt liikmesriigis koha peal või üleriigiliselt, kui liikmesriik saab teha seda ise omaenda stsenaariumi alusel aga nüüd me räägime, et meil on üle Euroopa üks ja sama probleemistik, nüüd me võtame vastu üle-euroopalised eeskirjad ja siis me kohe saavutamegi edu, andke andeks, milleks on vaja niisuguseid keskseid eeskirju, kui niikuinii sellele järgneb kahekümne kaheksa liikmesriigi eh, spetsiifilisest olukorrast tulenev eh, lähenemine. me peame võitlema Euroopa Liidu bürokratiseerumise vastu, me peame oma tegevuses keskenduma põhipunktidele ja nendele raha eraldama, siis öö, ma mõistan, et on võimalik ka rohkem raha eraldisi saavutada, et siis on võimalik et Euroopa Liidu kodanikud mõistaksid, et Euroopa Liit on suuteline pakkuma seda, mida nende koduriik pole rahalises mõttes suuteline tegema ja sellepärast me peaksime arvestama öö, kõikide reaalsete asjaoludega, me katsetame lähtuda SKT-st, elanike arvust ja nii edasi, nii edasi ja püüame näidata oma kulukohustusi võimalikult väikesena, aga tegelikult iseloomustab Euroopa Liitu seesama olukord, mis kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi, vahepeal on aga saabunud teistsugused ajad. näiteks põllumajandussektoris nälg meid Euroopa Liidus ei ähvarda, aga meil on kohutavalt suured probleemid äh, rändevoogudega, andke andeks, siis tuleks ikkagi järele mõelda, kas mitte äh, ei tege-, pole vaja tegeleda raha ümberpaigutamisega. jah aitäh! see, millest te rääkisite, proua Toma ja härra Olbricht, kõlab väga huvitavalt, sest eelarve kontrolli seisukohalt on läbipaistvus eh, eelarve täitmise puhul e erakordselt oluline ja seetõttu vajab ka mitmeaastane finantsraamistik eh, sellist struktuuri, mis võimaldab niisugust läbipaistvust selleks, et Äh, raha, mis eraldatakse erinevate finantsinstrumentide rahastamiseks, tõepoolest ka äh, leiaksid rakendamist ja mitte ei jääks kuhugi aastaks seisma seetõttu ma leian, et muudatusettepanekute kaudu peaks tegema katset seda probleemistikku siiski lahendada. me räägime siin Euroopa Liidu varieelarvetest eh, ja paljudest varjatustest momentidest, mis tegelikult üldse eelarves kajastamist ei leia. ma leian, et me peame olema väga tähelepanelikud, et mitte pidevalt tegeleda küsimustega, mis ei ole meie pädevuses. Euroopa Liit ei pea tegema noorte tööpuudusega. me püüame elu eest lisada endale pädevusi ja siis kurdame, et meil ei ole selleks raha. Hispaanias on ju tõeline paradiis. aastakümneid ei tehtud Hispaanias nagu halleluuja mitte midagi ja nüüd me võtame oma õlule nende ülesannete lahendamise, milleks meil puuduvad pädevused. me püüame vastu võtta programme, siis need on tõeliselt ebapiisavad programmid ja ma ausalt öeldes, ma ajan kestlikult seda joont, et see ei ole meie pädevus ja see toob kaasa selle, et me kuku, kukume selle noortealgatuse rahastamise programmiga läbi. ja nüüd Brexit, nüüd me kõik teame, et bre-, britid pole veel taotlust esitanud, kuid tegelikult on väga oluline lahendada küsimus, kuidas me käime ringi ühisvaradega, see teoreetiline küsimus küll, aga kõigepealt see vajab vajagi praktilist lahendust. mida me siis nagu teeme, kui mingi liikmesriik välja astub ja kui meie eh, laekumistes tekivad lüngad? ja teine küsimus, kuidas me, mida me teeme varadega, mida on kaheksa koma seitsme eh, miljardi ulatuses ja ainult veidi üle kuue miljardi eh, kulukohustusi, me peame täpselt vaatama, et liidust välja astuv liikmesriik äh, kannaks oma rolli äh, puudujäävade summade saldos? aitäh! kahtlemata on vaja, et me viitaksime Brexitile, sest äh, see mõjutab mitmeaastase finantsraamistiku lõppu vaja on, et me oma resolutsioonis saaksime välja tuua mõningad asjad, mis seonduvad Brexitiga aastatel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist ja äh, siis, kui Jose Manuel oma tekstiga välja tuleb, siis äh, me juba tegeleme Brexiti kaotustega see seondub ka näiteks sellega, et äh, Briti nael on väga palju langenud euroga võrreldes, et sellega võttes on miljard kaduma läinud. proua Gardia Zabal, palun. tiene que contener esa propuesta y sobre todo de cuál es el posicionamiento de aitäh. Äh, eelkõnelejad on paljusid momente juba puudutanud, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ja muutmist siin räägiti palju paindlikkusest mille poole püüab ka komisjon, see on väga hea, meie kui parlament tahame, et paindlikkusinstrument oleks tõesti ka rakendatud selleks, et äh, muuhulgas tõepoolest tagada äh, kulukohustuste assigneeringute täitmine. mis puudutab meie kulukohustusi siis tekib siin üks, üks teine probleem ja neid täites me tekitame teise probleemi ja see ei ole kõige eh, parem sõnum. kui ma räägin Brexitist, siis ma arvan, et selles küsimuses, palun vabandust, kui me räägime paindlikkusest, siis me vajame paindlikkust me ja meid ei saa rahuldada see, kui me võtsime vastu Junckeri plaani, siis me pidime Horisont kakskümmend kahekümne kärbetega nõus olema, teatud maksed on peatatud, kuid me ei ole jõudnud ka Junckeri plaani öö, äh, maksete assigneeringute tasemele me peame tagama asjade toimimise, näiteks Erasmus pluss ja nii edasi kui me räägime Euroopa äh, noorsoo garantiist, siis ma olen nõus sellega, mida ütles proua Kresle. noorte tööpuudus on loomulikult midagi niisugust, mida ei saa lahendada üle-euroopalisel tasemel, aga tegelikult on see probleem, mida me, mille olemasolu me peame tunnistama, me ei äh, me ei ole pädevad selle küsimuse lahendamisel, neid, see on loomulikult siseriiklikul tasandil lahendatav küsimus, kuid Euroopa Liit äh, peab tagama selle probleemi lahendamise käivitamise. Euroopa Liidu süü ei ole ka see, et osad riigid on teis-, vaesemad ja teised rikkamad, aga see ei tee, tähenda seda, et me peaksime sulgema silmad selle asjaolu ees see, et mõnede riikide käsi käib halvemini või seal käib nende noorte käsi halvemini, see on terve ühiskonna ja kogu Euroopa Liidu probleem, seetõttu me peame tegema rohkem jõupingutusi selleks, et tagada noorte tööhõive. me nägime siin ju ka komisjoni positiivset hinnangut, kui ma leian, et äh, olukorda saab alati parandada selles suunas me peame töötada ja võib-olla õnnestub meil öö, ka see sõnum nõukogule edastada. aeg on andnud alati õiguse Euroopa Parlamendile, alati siis, kui me oleme öelnud, et vajame üheks või teiseks asjaks rohkem vahendeid, millal iganes me pole ka sõnastanud oma prioriteete ja rääkinud sellest, et siin või seal on vahendeid puudu siis aja jooksul ilmnes, et tegelikult olid parlamendi taotlused põhjendatud ja õigustatud. kui me räägime, et meil on vaja paindlikkusfondi, paindlikkusinstrumenti kasutada, kui me rääkisime, et meil on vaja neid või teisi miljoneid, siis on aja jooksul ilmnenud, et see oli vajalik. me näeme sageli, et väga sageli summadest ei piisa selleks, et äh, saavutada äh, endale püstitatud eesmärgid. see puudutab muuhulgas Euroopa Parlamendi ja tema hoonetega seonduvat. nõukogu peaks tegelikult äh, olema öö, parlamenti parem kuulaja, me oleme püüdnud seda saavutada aastaid, meil on see oluline, et me saaksime oma kodanikele näidata, et me suhtume asjadesse tõsiselt ja ka siis, kui me räägime eelarvest, siis me räägime nii põgenikest kui ka noortest. praegu on meil võimalus asju veel muuta, teha parandusi võrreldes mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisega ja saavutada seda, mis meil toona ei õnnestunud. härra, teil on mina samuti äh, tunnustan kaasraportööride poolt tehtud tööd ja eriti seda ähm, resolutsiooni ettepanekut, mis on lühike ja väga asjakohane, ma tõesti arvan, et on vaja ähm, teha kiiresti ja väga jõuliselt üles astuda, siin on ka väga märkimisväärseid edusamme tehtud äh, paindlikkuse osas. küsimus äh, finantsinstrumentide eelarvest väljaviimise kohta, aga mina olen üsna mures ja ja siis äh, ei piisa praegustest äh, ettepanekutest, me räägime siin palju sellest, et ei ole piisavalt vahendit äh, ühes äh, rubriikides üks, kaks, äh, üks A, üks B, neli, kolm ja neli, aga ka kaks on väga oluline äh, lõimimispoliitika ja põllumajanduspoliitika, näiteks üht, Ameerika Ühendriikides äh, toetatakse põllumehi äh, elaniku kohta kaks korda rohkem kui Euroopa Liidus ja Hiinas kolm korda rohkem. nii et tõesti, Euroopa Liit peab toetama oma põllumajandust, mis on tõesti väga erakordne sektor, mida tabavad erinevad kriisid, äh, ilmastikuprobleemid, tervishoiu küsimused ja keskkonnaga seonduvad nõudmised ja kindlasti on inimesi, kes ei saa piisavalt süüa nii Euroopas kui, aga veelgi rohkem Euroopast väljaspool, nii et me tõesti peaksime täitma ka oma humanitaarset missiooni, nii et ma tõesti tahaks mm, samuti puudutada äh, seda, et nendest vahenditest ei piisa, mis äh, seal ette nähtud on ja nüüd saab sõna proua Mood. aitäh. tegemist on selgelt äh, probleemiga, sellepärast et praegu mõjutab meid väga palju äh, see vahetuskurdi, kursi langus, see on esimene ähm, asi, mida, mille all minu komis-, minu riik äh, Äh, pärast referendumit kannatab. Ähm, te teate, et äh, praeguseks ei ole artiklit viiskümmend veel käivitatud, nii et me ei ole veel alustanud Brexiti alaseid läbirääkimisi, aga ma paluks, et äh, kolleegid ei võtaks siit mingisugust enneaegset seisukohta olukorra kohta ja selle kohta, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu eelarvet see ju sõltub sellest, äh, millised need läbirääkimised on äh, tulevase suhte osas ja mis puudutab äh, Isabel Toma ja härra Olbrichti tööd mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega, siis tahtsin esitada mõningaid küsimusi ja eriti just EFSI kahe kohta ja selle äh, tagajärgede kohta eelarvele, kui tegemist on ju sellega, et suurem osa eelarvest äh, muutub põhimõtteliselt paranduseelarveks ja me ei tea ju, milline mõju on EFSI ühel äh, veelgi vähem sellel, et mis mõju, mõju on sellel, kui me muudame eelarve toimimist äh, ja see ei toimi enam nii, nagu ta seni on toimunud, toiminud. aitäh ja härra Manka, palun. Äh, súhlasím s väčšinou kolegov, ktorí tu podali svoj názor a äh, ja si myslím, že my musíme počítať pri... Ma olen üldjoontes nõus eelkõnelejatega ja mis puudutab MFF-i, ähm, siis siinkohal me peame arvestama eelkõige just majanduskasvuga, tööhõivega. ja, ja see puudutab nii EFSit kui äh, ka ähm, ühtekuuluvusfondi ja nii edasi. kui te kuulasite härra Junckeri sõnavõttu ähm, eelmisel nädalal, siis ta ütles, et äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meil õnnestus luua üle ühe koma nelja töö, miljoni töökoha luua noortele ja see on ka meie algatuse tulemuseks ja meie toetame seda ja seetõttu me ei saa aru, miks komisjon ei ole aastaks kaks tuhat kuusteist ega kaks tuhat seitseteist mingisuguseid lisaassigneeringuid ette näinud, kui see on ju üheks meie prioriteediks ja me oleme ka näinud, et see on vägagi tulemusrikas olnud. meie kui liikmesriikide esindajad ähm, kindlasti ütleksid teile, et liikmesriikide noored on saanud kasutada seda rohkem kui kuus kuud ja kuuskümmend, üle kuuekümne protsendi neist on saanud ka oma töökohta säilitada ja seetõttu me peaksime ka vastavaid eraldisi tegema oma fondidest. ja see on vägagi mm, viljakas, sellepärast et noored saavad töökoha ja ja nad jäävad tööturule ning ma olen väga pettunud, äh, sellepärast et see projekt on olnud tõesti väga edukas. ja, ja me oleme hinnanud seda ka protsessi käigus äh, aastal kaks tuhat kuusteist oleme ka seda hinnanud ja see on tõesti väga suurepärane olnud, kuid nüüd me oleme kaotamas seda. nii et äh, meil peab olema tagatud ka korralik haldus ja kuna see on olnud nii tulemusrikas programm, siis tõesti sellele me peame eelkõige oma tähelepanu pöörama, aitäh. aitäh ja nüüd jõuame siis äh, arutelu lõppu, mis puudutab siis seda resolutsiooni ettepanekut, mille meie raportöörid äh, veel äh, lõpule viivad, see siis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja mitmeaastane finantsraamistik võeti vastu sügisel kaks tuhat kolmteist. me tegelikult ei näinud ette kriisi, mis tulenes massilisest rändest ja selle põhjuseks olid ju põhimõtteliselt Araabia kevad ja majandusprobleemid Sahara Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas ja see, et Liibüa riigi kadumine põhimõtteliselt jättis ukse lahti Euroopasse, aga me ei ole siin selleks, et rohkem raha kulutada, vaid näidata, selleks, et näidata, et kui liikmesriigid nõuavad Euroopa Liidult, et Euroopa Liit teeks midagi nende asemel, siis liikmesriigid võivad raha kokku hoida ja me peame näitama, et Euroopa Euro, Euroopa Liidu tegutsemisel on spetsiifiline lisandväärtus, mis tähendab seda, et on võimalik raha kokku hoida, kui Euroopa Liidu tasandil tegutseda. vaja on leida häid argumente selleks, et veenda nõukogu. vaja on rõhutada seda sõnumit, et Euroopa Liidu avalik arvamus ükskõik millises riigis seda kuuleks, sellepärast et nõukogul on väga lihtne öelda, et parlament kulutab liiga palju raha, nii et me ei tohi sellesse lõksu langeda, me peame, et, et nõukogu oleks äh, nii-öelda ähm, talle sobivas heas rollis, me peame äh, sõnastama sellised ettepanekud, mis äh, näitaks, et seda, mida tehakse Euroopa tasandil, et kui liikmesriigid ise keelduvad seda tegemast, siis on kõige parem, kui Euroopa juhiks neid äh, operatsioone ja ma olen, äh, ma usaldan meie äh, raportööre, et nad leiavad eh, õiged argumendid, sest vaja on veenda eurooplasi, mitte ainult nõukogu, sest kui avalik arvamust on, arvamus on sellest aru saanud, siis eh, survestatakse liikmesriikide valitsusi ja kui ja siis on nõukogu palju rohkem valmis eh, kuulama Euroopa Parlamendi poolt väljendatud nõudmisi. veel kord suur tänu proua Tomale ja härra Olbrichtile, palun härra Olbricht kasutan oma emakeelt, ütleb äh, äh, härra Albrecht. soovin tänada teid kõiki ähm, teie märkuste eest ja tuletan teile meelde, et meie juulikuine ettepanek ja praegune ettepanek äh, on koostatud nende kuulamiste ja analüüside tulemusena, mis me oleme teinud. tegemist ei ole poliitiliste seisukohtadega äh, kus soovitakse lihtsalt teha muutusi muutuste pärast, vaid äh, olles äh, kõiki asjaolusid analüüsinud, arvame meie, et äh, vaja on seda süsteemi muuta, sest kui me seda ei tee, siis kui me teame, millised on Brexiti tagajärjed, siis see süsteem ei toimiks ladusalt, nii et tegemist ei ole lihtsalt parlamendi sooviga asju muuta, et äh, eelarve olukorda parandada, vaid lihtsalt on vaja muutusi teha. ja teisalt äh, paralleelselt toimuvad äh, arutelud, mis puudutavad vahendite mm, korrakohast kasutamist, aga sellega peab käsikäes käima kaasas ka lihtsustamine vaja on tegutseda paralleelselt, me ei saa siin tegutseda nii, et me lihtsalt äh, Ehm, tõstame vahendeid ümber ühest äh, eelarvepunktist teise, vaid äh, lihtsustamine on tõesti võtmetähtsusega element. komisjon on välja pakkunud, et äh, see töö lõpeks juuniks kaks tuhat seitseteist, aga ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks tuleks uute finantsperspektiivide töö lõpetada. nii et me teame, millised väljakutsed on määruses on ette nähtud, et läbivaatamine peab puudutama prioriteete, aga praegu oleks äh, vaja arvesse võtta seda, et olukord on muutunud võrreldes kolme aasta tagusega, vaja on prioriteete muuta, olukord on väga erinev seoses pagulastega, aga ka seoses äh, Brexitiga, nii et äh, vaja on uusi valikuid, neid tuleb hinnata ma arvan, et kol-, meie komisjoni kolleegide tehtud ettepanekud äh, kiidavad heaks meie töö. ja kohati see mehhanism, mille puhul on ette nähtud kõigepealt äh, kaotada bürokraatia ja ja siis äh, lõpuks äh, nõutakse rohkem vahendeid, noh jah, aga kui nii teha, siis äh, läheks asi veelgi keerulisemaks. siis võiks olla juba liiga hilja, kui me hakkame uusi vahendeid nõudma alles pärast lihtsustamist, aga ma olen teiega nõus, et me ei saa midagi teha ilma, et me parandaks vahendite kulutamise kvaliteeti ning eelmise märtsis me tegime ettepaneku, et ülejäävad äh, kulukohustused jääksid äh, äh, eelarvesse. me oleme tulnud välja sellise ettepanekuga ja paranduseelarve puhul on, neljanda paranduseelarve puhul on tegemist seitsme miljardiga, mille, mis makstakse tagasi liikmesriikidele meil on siin võimalik argumenteerida nii, et me ei taha rohkem uut raha, vaid me tahame, et see raha jääks eelarvesse. avalik arvamus peab aru saama, et me ei taha rohkem vahendeid, vaid me tahame neid vahendeid paremini ära kasutada ja neljas parandus, see eelarveprojekt ütleb, et meil oli õigus, kui me tulime välja sellise ettepanekuga. aitäh, härra Olbrist, proua Tomaa, kas te soovite omalt poolt midagi lisada? aitäh, härra esimees. ma sooviks veenda siin ähm, enamust äh, sõnavõtjaid, sellest ei ole kasu, ma arvan, et nad teavad seda, et me ei ole siin selleks, et nõuda rohkem vahendeid ähm, Äh, ja tegelikult üheksakümmend kaheksa protsenti vahenditest läheb nagunii tagasi liikmesriikidesse. härra Fernandes ütles seda, et me peame olema lihtsalt realistlikud. loomulikult äh, igaüks meist äh, on rohkem või vähem euroopalikult meelestatud või, ähm, või oma riigi patrioot, aga selles, mida me teinud oleme, ma arvan, et me oleme näidanud, et, et see ei ole parlament, nagu ka äh, siin esimees ütles, et äh, igal ülemkogul ähm, tule äh,, tuleks parlament välja uute Euroopa tasandi meetmetega, enamasti on see ju nõukogu, kes selliste asjadega välja tuleb. ja meie äh, väga objektiivselt konstateerime seda erinevust, mis on nende poliitiliselt välja kuulutatud eesmärkide ja kasutatud vahendite vahel, et neid eesmärke saavutada ja see on tõesti väga halb, see on väga halb Euroopa, demokraatia Euroopa ja poliitika jaoks, sellepärast et see on just äh, seetõttu, et poliitika ei ole enam äh, usaldusväärne, kui kuulutatakse asju välja, aga tegelikult neid ei tehta, sellepärast et vahendeid ei ole nende tegemiseks, see tõesti diskrediteerib meie demokraatiat, muudab asja halvemaks ja see on tõesti väga oluline. ma ei ütle siin, et et kõik äh, sooviks äh, siin seda, et, et Euroopa Liit oleks äh, suur tulevikuprojekt, aga me peame olema vähemalt minimaalsel määral realistlikud, et meil oleks võimalik asju teha demokraatlikult, selgelt, poliitiliselt ja vastutustundlikult mina omalt poolt arvan ja ma arvan, et me oleme siin resolutsioonis tõesti väga viisakad olnud. ma siin pöördun oma kaasraportööri poole, et kui me, et kas me ei peaks seda veidi karmimaks muutma, sellepärast et ma arvan, et me oleme tõesti väga mõistlikud, võttes arvesse äh, ja kuidas seda siis nüüd öelda, ma ei taha siin väga, väga halvasti öelda, võttes arvesse seda demagoogiat, mida me kuuleme nõukogult, ehm, kõigil üle, ülemkogudel, igasugustel kokkusaamistel. tõepoolest, üritagem konkreetsemaks muuta neid poliitilisi suuniseid, mida ei ju ei vali välja siin eelarvekomisjon et äh, kui meil on poliitika, et võidelda noorte tööpuuduse vastu või, äh, või põllumajanduspoliitika, need ei ole asjad, millega meie siin tegeleks, sellega tegeletakse teistes komisjonides ja mujal, need poliitikad on olemas, häälteenamuse saanud ja vaja on meetmeid ja vahendeid, et neid ellu viia, seda me üritame teha ja olla seejuures võimalikult äh, erapooletud, aga loomulikult olles kantud euroopalikust vaimust aitäh ja jõuamegi selle arutelu lõppu. me teame ju, et põhimõtteliselt me oleme eelarvetsükli lõpus, et ähm, varsti ei ole enam vahendeid ja tegelikuks probleemiks on ju institutsiooniline probleem, et eelarve lihtsalt väljendab teatavat poliitilist projekti, aga kohati on jäänud mulje, et mõningad äh, riigid nõukogus või kõik riigid ainult vaatavad järgmisi, järgmiste valimiste poole ja neil on raske tulevikku endale ette kujutada. ja see, millest proua Tomaa siin rääkis, see erinevus äh, lubaduste, kulukohustuste ja maksete vahel, me siin tõesti süvendame veelgi seda lõhet Ehm, mis äh, on meil igas äh, aastaeelarves ja muutub järjest suuremaks. ja härra Olbricht rääkis ka sellest, et mina tahaks, et äh, me siin koostaks uurimuse, paluks, et kõik saadikud läheks koha peale, küsi-, kuulaks inimesi koha peal ja mm, milline on äh, inimeste arvamus, et äh, näiteks kui on tegemist mingi pakkumiskohtusega, siis tuleb äh, täita mingi viiskümmend lehekülge ja erinevaid ankeete, see on ju kohutav. ja näiteks ma olen kuulnud teadlastelt, et on nüüd terved bürood, kes tegelevad nende teemadega, saavad edukustasu, et kui ma esitan teie dokumendid komisjonile, siis te maksate mulle teatava protsendi nendest vahenditest, mis teile antakse. et Euroopa on läinud nii keeruliseks, et keegi ei saa sellest aru ja nii see enam edasi minna ei saa. vaja on tõesti bürokraatiat vähendada ja tõesti lõpetada ära see reeglite keerukus, vaja on korda, nagu proua Kressle ütles, ja parlament kohati ise on ka neid reegleid ette kirjutanud ja kogu seda keerukust äh, nõudnud. meil on vaja palju vähem ex-ante eelkontrolli ja ja vaja on äh, tulemusi hinnata vähem äh, ametlikult, sest me ei, ju ei saa ainult äh, seda äh, nõuete täitmise poolt hinnata, vaid vaja on hinnata pigem projekti kvaliteeti ja see on palju keerukam. ja neist muututest ei piisaks, kui me ei kuulaks ära komisjoni proua Kalnio, palun. kas proua Georgieva on tagasi? <laughs> jah, ta on tagasi kakskümmend neli tundi pärast äh, ÜRO otsust ja ta on heas vormis. ta ei saanud tulla arutelule, aga ta oleks tahtnud seda teha, öelge talle, et ta on väga hästi esindatud aga tulevastel aruteludel on ta kohal ja dia-, triloogil ka. ma omalt poolt teeks ainult mõned kommentaarid. minu meelest see arutelu oli väga huvitav. esmalt sooviks parlamenti tänada tehtud töö eest, ma arvan, et raportöörid on teinud väga head tööd. mul on väga hea meel, sellepärast et vähemalt seekord olete komisjoni tehtu, tehtuga rahul. see ei ole alati nii et me saa-, et komisjon saaks kommi-, komplimente, meil on väga hea meel selle üle, me tegime tõesti palju tööd selleks, et tulla välja ambitsioonika, aga mõistliku ja usaldusväärse ettepanekuga, mul on hea meel näha, nagu paljud parlamendi, et paljud parlamendi esindajad soovisid minna veelgi kaugemale, aga te olete väga hästi aru saanud nendest asjadest, millega meie välja tulime ja teiseks tahaks teile öelda, et äh, meil on kavas tulla välja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mm, e-, eelarve parandusettepanekuga ja, ja meil on võimalus äh, sellega tegeleda järgnevatel nädalatel ning kolmandaks äh, lihtsalt tahaksin selgitada, et proua Tomaa ütles, et komisjon äh, ei olnud piisavalt äh, äh, selgesõnaline ähm, eriinstrumentide osas äh, ja komisjon on tegelikult arvanud, et need äh, instrumendid lisanduvad eelarvele, et need ei ole äh, ka meie eelarve äh, ennustustes, äh, e-, e-, eelarve perspektiivides kirjas äh, ähm, ja arvesse on võetud äh, need kaalutlused, et äh, need eri instrumentide maksed äh, lisanduvad ülemmääradele. see on meie analüüs olnud ja meie oleme nõukogule öelnud, et meie võime mitmeaastases raamistikus äh, minna kaugemale, ilma et me muudaks neid ülemmäärasid, mis on paika pandud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. me ootame siis parlamendi seisukohta ja ma arvan, et meil õnnestub kokkuleppele jõuda enne aasta lõppu, mis vähemalt on komisjonil selline ettepanek. aitäh, aitäh, proua. kas äh, nendel läbirääkimistel ei olegi kõige olulisem see, et on vaja otsustada ära see, mille üle parlament, komisjon ja nõukogu on pikalt äh, e-, eri meelt olnud, et äh, kas instrumendid äh, kulukohustuste osas on olnud ähm, e e ülemmäärade sees, aga maksete puhul mitte, et see, see olukord on olnud täiesti silmakirjalik ja me oleme, me soovimegi nõukogult saavutada seda, et nõukogu tunn-, tunnistaks, et maksed ei, lisanduvad ülemääradele, et neil ei ole ülemäärade puhul veel arvesse võetud, kui tegemist on eriinstrumentidega. palju edu teile selles! vist avalik arvamus saab aru äh, sellest, aga kui ähm, tõesti nagu vaja on raha välja reaalselt maksta, siis äh, sellega nõus ei olda, see ei ole kodanike jaoks usaldusväärne. nii et äh, ootame siis teie dokumenti, proua Tomaa ja härra Olbricht ja veel kord äh, palju tänu teile! ja nüüd tegeleme siis äh, paranduseelarvega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta paranduseelarvega number neli. ja kui härra Fernandez on nõus, siis me võime paralleelselt rääkida paranduseelarvetest number neli ja number viis, selle te olete ka kätte saanud, see puudutab hiljutiste omavahendite otsust, mille me saime äh, reedel, aga vaja on selgeks teha ka see asi, mis puudutab omavahendite otsust, sest igaüks mäletab, et eelmisel aastal juba oli üks muudatus äh, mis puudutas eelkõige Ühendkuningriiki ja et kas on vaja iga kahe aasta tagant oodata, et äh, kas tuleb muudatusi omavahenditesse. ma arvan, et see on asi, mille osas me sooviksime selgust, aga nüüd annan sõna härra Fernandesile, kes on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve raportöör. Orçamento retificativo number quatro significa suur tänu, mis puudutab nüüd seda neljandat äh, muutmismäärust, siis et, äh, siin on tegu tegelikult mitte vastavusega, sellepärast et seitse miljardit on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika jaoks, eelkõige just äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks. selline oli siis antud lubadus. ja see läheb nüüd tagasi liikmesriikide rahakottidesse. nüüd see, millest ma ennem rääkisin, et need ähm, lubadused, mis anti ähm, ettevõtjatele, ähm, noortele koolituse osas, hariduse osas, kohalikele omavalitsustele, samuti äh, nutikas kasv ja jätk-, kestlikkus, jätkusuutlikkus, siis kõikidest nendest kohustustest, lubadusest kinni peetud ei ole, nii et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki, nii et kakssada seitseteist piirkonda pluss liikmesriigid seitse miljardit eh, eurot pidid saama ühtekuuluvusfondist, aga see läheb nüüd tagasi siis liikmesriikidesse ning tegelikult liikmesriike peaksid olema pettunud sellise olukorra üles, aga aga samas paistab, et nad on õnnelikud, sellepärast et eh, neil on nüüd rohkem raha taskutes. aga siin on tegu rahaga, mille osas olid lubadused tehtud ja yeah ja liikmesriigid peaksid nõudma, et nendest kohustustest kinni peetaks. ning see bürokraatia, millega peab tegelema, on tõesti väga suur. nii et, nii et miks see seitse miljardit ei ole Ühtekuuluvusfondis ära kasutatud? eeskirjade pärast, aga ka liikmesriigid äh, omamoodi ka veel äh, muudavad eeskirjad veelgi keerulisemaks, nii et äh, ka komisjonil on siin oma vastutus kanda ja parlamendil on ka oma osa sellest vastutusest, aga lõppude lõpuks on see ikkagi nõukogu ja liikmesriigid, kes vastutavad selle, nende eeskirjade bürokraatiast. praktiliselt eh, pool haldusasutustest eh, ei ole isegi veel eh, kaasatud. nüüd see, et on ette nähtud, need vahendid on ette nähtud territoriaalseks ühtekuuluvuseks, majanduskasvuks ja nii edasi Euroopa Liidus nii et ähm, kui me soovime, et Euroopa Liidu võetakse äh, tõsiselt, siis me peame ka näitama, et me saavutame tulemusi. ja see tähendab, et äh, mitmeaastane finantsraamistik tuleb läbi vaadata, meil on vähem bürokraatiat vaja. ja me peame oma tegutsemises palju kiiremad olema. eriti, mis puudutab siis tulemuste saavutamist, äh, mis puudutab liikmesriikide huvide kaitsmist nii et äh, siin räägitakse maksete vähendamise seitsme miljardi võrra ühtekuuluvusfondist. ja see tähendab, et äh, sellisel juhul meil tekib äh, järgnevatel aastatel väga suuri makseraskusi. ja see on raha, mille osas olid kohustused tehtud, aga samas rahad lähevad tagasi liikmesriikidesse aga mm, assigneeringud on tehtud äh, ja, ja samas vahendeid äh, lähevad tagasi. nii et äh, siin on mitu küsimust, mis ma pean Euroopa Komisjonile esitama. ja mulle paistab, et siin tegelikult Junckeri kava rahastatakse ette, siin on ette nähtud miljoneid assigneeringute jaoks, nii et meil on siin ka üks laiendus aga see ei ole EFSi jaoks piisav ja meil on vaja seda seitsekümmend kolme mm, mm, miljardit. sellepärast, et äh, aastal kaks tuhat kuusteist äh, arvati, et seal nendest vahend, neid vahendeid vaja ei ole, sellepärast, et äh, vastavad kinnitused ähm, olid veel tulemata ja see puudutas siis just EFSit ja pealegi rubriigis kolm, kui see suureneb, siis see on seotud ka julgeolekuküsimustega, rändeküsimustega, pagulastega. ja siin on kümme miljonit ka äh, maksete, makseid, kas sellest siis piisab? Nendest vahenditest, mis meil praegu on ja samuti, mis puudutab seda äh, neljandat äh, muutmismäärust, siis äh, siin tuleb veel asju täpsustada. me räägime siin korrektiividest, mis on ette nähtud Ühendkuningriigile meil on siin ette nähtud vastavad vahendid ja korrektiivid ka aastaks kaks tuhat viisteist ja nii edasi, aga siin on veel ka teised tagasimaksed, mida, mis on juba sooritatud ja need jäävad tihtipeale märkamata, see on näiteks on kahekümne viie protsendine vähendus. et see puudutab liikmesriike nagu Austria, Holland, Rootsi nii et need on tegelikult tagasimaksed, mida makstakse nendele riikidele tagasi, aga neid ei vormistata selliseni. parandus ja mis puudutab äh, seda paranduseelarvet, siis siis äh, siin tuleb arvestada ka ähm, Brexiti mõjudega ja selle mõjudega mm, naelakursile. ja siin on veel mõningaid äh, küsimusi, mida ma soovitaksin komisjonile esitada. <coughs> paranduseelarve projektis neljandas siis. on ette nähtud ka mm, rakenduse pool. aga ainult kümme protsenti sellest saja seitsmeteistkümnest mm, oli ette nähtud äh, pagulaste jaoks nii et äh, kuidas need assigneeringud, äh, kuidas neid hallatakse ja kuidas neid kasutatakse ka pagulaste äh, ümberpaigutamiseks, nii et see on veel, veel üks küsimus, mille ma sooviksin esitada. aga siin ma lähen juba paranduseelarve projekti number viis juurde. ja ka esimehe palve juurde nii et me peame ikkagi mingid kokkulepped saavutama eelarve osas, sellepärast et see on kohutavalt keeruline, keeruline on nii omavahendite küsimus eh, kui ka see tagasimaksete osa, tagasimaksete, tagasimaksete osa. ning eh, see toob välja tegelikult eh, veel ühe punkti, meil on vaja oma vahendite osas lihtsustamist. meil on vaja sellist eelarvet, mis on loetav, mõistetav iga Euroopa Liidu kodaniku jaoks ka mis puudutab Briti tagasimaksed, Rootsi, Hollandi, Austria tagasimaksed, ka siin on vaja selgust ähm, luua. nii et see ka, äh, mis puudutab äh, siis äh, oma vahendite osas, siin on vaja ka liikmesriikide poolset ratifitseerimist ja on ähm, liikmesriike, kes on siis äh, suures mahus vahendeid kogunud, aga teised peavad selle rahastu, selle, need vahendid alles leidma ja ka mis puudutab äh, meid eelarve osas, siis äh, see tegelikult ei muuda midagi. liikmesriikide pool need panused, mida siin paranduseelarve projektis kasutatakse on sellised, mille osas ma sooviksin äh, teada komisjonilt, kas nendega kavandati, olid juba olemas projektid ka aastast kaks tuhat kuusteist, kas nendega arvestati juba varem? kas äh, liikmesriigid äh, eeldavad, et see päranduseelarve neli mõjutab ka nende eelarvelisi panuseid aastaks kaks tuhat kuusteist? nii et kuidas nemad äh, leiavad, kuidas see mõjutab äh, aasta kaks tuhat kuusteist eelarvet? ma sooviksin äh, teavet nende mm, paranduste kohta, ma sooviksin ka teada, millised on prognoosid liikmesriikide eelarve kohta aastaks kaks tuhat kuusteist või on need kavandatud hoopis ka aastaks kaks tuhat seitseteist, sellepärast et äh, on ka mõningaid viivitusi, näiteks äh, ratifitseerimise protsess on alanud alles nüüd, aga kas me üldse teame, kui ettearvatav, kui prognoositav see olukord on? et lõppude lõpuks me peame ikkagi paranduse eelarve projekti vastu võtma, ma ei tea, kas nõukogus on seda juba arutatud, ma ei tea, see tähendab, et nõukogu peab olema valmis ehm, läbi rääkima ka mitmeaastase finantsraamistiku osas, sellepärast et jällegi on nad nende eelarve, paranduseelarve projektide kaudu näidanud, et meil on vaja kiireloomulist ehm, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist. nii et kas nõukogu soovib edasi liikuda nende paranduseelarve projektidega, aga mil määral nad soovivad edasi minna, mil määral nad soovivad edasi jõuda läbirääkimistes ja kas on võimalik ka mingi kiireloomuline menetlus äh, käivitada, nii et nõukogu peab näitama üles äh, head tahet ja jällegi nõukogu peab äh, näitama, et nad äh, soovivad äh, edasi liikuda läbirääkimistega, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist. aitäh, võib-olla proua Calvino saaks teile juba vastata meie üldraportööri esitatud küsimustele. Yes uh,, thank you very much. aitäh. ma detailidesse laskuma ei hakka kõik, mis puudutavad seda neljandat päranduseelarve projekti, nagu te teate, siis on kaks äh, olulist elementi, üks puudutab siis ta ähm, äh, koond ümberpaigutamist, mida me iga aastal teeme sellel ajal, et, et vaadata, et need maksed, mida ei kasutata, et me soovime, üritame neid siis ähm, kasutada teistes eelarve osades ja siin me oleme ähm, sisse toonud mõningad äh, programmid, mõningad rubriigis üks A äh, kolmandas rubriigis ja mis puudutab tööhõivet, siis seal ja teiste, kasutame siis seda eelarve osades, kus on neid makseid vaja. nüüd teine element puudutab ähm, kogu eelarve vähendamist, eriti mis puudutab siis ähm, rubriigi üks B rakendamise viivitustega ja see on ka see, mida, millest härra Fernandes kõneles ja see on tõesti seotud seitsme koma kolme miljardiga üldeelarvesse, puudutab eelkõige rubriiki üks B ja ka teistes valdkondades on väiksemaid vähendusi tehtud ja te tõite välja ka võimalikud põhjused, nii et bürokraatia ja nii edasi. mina sooviksin siin välja tuua selle info, mis meil on, mis on, selgitada teile, miks sellised viivitused on tekkinud. kõigepealt, me ei tohiks iseenesest petta see muutus N1-st N3-le on tegelikult rakendamise rütmi struktuurifondides muutnud ja see on vähendanud distsipliini ja samuti ka rakendamise kiirust vähendanud. ja see on väga oluline element, eriti mis puudutab rakendamise rütmi ja me peame sellega arvestama kogu MFF-i raames ja veel kaugemalgi, nii et see on üks element, mida me ei tohi eirata. teiseks, praegune MFF on ka erinevaid eksante tingimusi eh, kaasanud, näiteks mm, eh, seal on tingimuslikkuse ja ka teised ähm, nõuded, mis peavad tagama selle, et liikmesriikidel on korralik haldussüsteem paigas, et neil on olemas ka vastav õigusraamistik olemas, enne kui hakatakse neid vahendeid kulutama. ja see kindlasti samuti mõjutab neid viivitusi ja see viimane info, mis mul on, et selle aasta lõpuks äh, tingimuste äh, täitmine on saavutatud liikmesriikide, liikmesriikide poolt, aga see on väga suur koormus ka äh, liikmesriikide jaoks ja see mõjutab ka praegu seda MFF-i vaimu nii-öelda. peale selle on tekkinud ka programmide vastuvõtmise ja õigusliku raamistiku vastuvõtmisega viivitusi, härra Fernandes ka rääkis sellest. neljandaks, liikmesriigid on vägagi palju keskendunud äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmide rakendamisel ja me oleme neid vägagi palju omalt poolt äh, toetanud selleks, et tagada, et eelmise programmeerimisperioodi vahendeid maksimaalselt absorbeerida ja me äh, praegu veel tegeleme sellega ja see on teatud siis ka selle N pluss kolm äh, küsimusega ja loomulikult tuleb eeskirju lihtsustada ja nagu te teate, komisjon on esitanud vägagi ambitsioonika ettepaneku selles osas mis käsitleb viiteist õigusakti. härra Artsui ka rääkis sellest, nii et see on üks, üks meede, aga ma ei soovi siin väga naiivne olla, et nagu, et need ongi ainsad põhjused, miks ei ole rakenduspool toimunud nii, nagu eh, vaja. siin on ka makseid äh, vähenenud struktuurifondidest osaliselt äh, seoses nende viivitustega. meiepoolne ettepanek on olnud, et me peaksime kasutama võimalust ja ja just äh, kulukohustuse üle vaatama, nüüd ma lähen nende kulukohustuste poole peale. ja me peame siin kulukohustusi suurendama, mitte võrreldes siis ka eelneva perioodiga, eriti mis puudutab ähm, rubriiki kolm ja selleks, et ähm, siis vastata ka praegusele pagulaskriisile ja julgeolekukriisile. nii et ähm, meie teeme ettepaneku, et viisteist miljonit maksetest ja kulukohustustest üle kantaks. ja härra Fernandes äh, esitas ka konkreetse küsimuse, et kas sellest äh, kümnest miljonist piisab kui ma teie küsimusest õigesti aru sain. meile tundub, et sellest piisab, sellepärast et eh, selle eesmärgiks on teha ettevalmistusi talveks, teha talveks ettevalmistusi Kreeka eh, pagulaslaagrites ja ka meie talitused leiavad, et sellest piisab, arvestades praeguste vajadustega, aga meil on loomulikult ka veel eh, lisavahendeid, kui nendest vahenditest me ei peaks piisama, aga praegu on igal juhul sellised summad ette nähtud. samuti AMIF ja ISF-i e e, eelarveridu kavatsetakse e, läbi vaadata, kui vajadus tekib, nii et kui soovite, siis kolleeg võib ka AMIF-i eelarvereast täpsemalt rääkida. ja me üritame olla valmis vastamaks ka nendele vajadustele, mis praegu silmapiiril paistavad, näiteks mis puudutab Bulgaaria taotlust ja see puudutab siis ümberpaigutamist, nii nagu ka teie, härra esimees, juba rääkisite. nüüd arvestades sellega, et äh, kaks tuhat kuusteist äh, eelarves on juba paindlikkuse määra täielikult ära kasutanud, äh, siis me soovime vaadata üle ka veel rubriigi viis ähm, ähm, määra, äh, mida saaks veel ära kasutada järgmisel perioodil. härra Fernandes küsis ka sellest, äh, mis puudutab EFSI maksete etteviimist. ja see ei mõjuta praegusi läbirääkimisi EFSI osas, äh, mis puudutab MFF-i. nii et meie oleme näinud, et et sai CEF-ist ähm, summasid üle viia juba aastal kaks tuhat kuusteist ja seetõttu me leidsime, et on äh, hea need ette viia aastasse kaks tuhat kuusteist, et see ei koormaks eel, eelarvet ähm, järgnevatel aastatel, aga veel kord, see ei mõjuta äh, ettepanekut, mille me oleme esitanud FC kaks osas, mida me järgnevatel nädalatel hakkame läbi rääkima. nii et ma arvan, need on kõige olulisemad elemendid ja ma sooviksin mainida veel seda, et on ka ähm, ettepanek, mis puudutab Frontexi äh, ja see puudutab äh, siis eelkõige personali kasvu, aga eelarvelises mõttes äh, sellel mingit mõju ei ole. ja mis puudutab kulusid, kulude poolt, siis need on kõige olulisemad punktid ja siin olid ka mõned küsimused, mis puudutasid tulude äh, tulude poole kohandamist, nii et siin mõningad äh, punktid on paranduseelarve projektis neli, aga see puudutab eelkõige projekti viis, mis puudutab eelkõige just oma vahendite otsuse. kõigepealt ma sooviksin öelda, et ratifitseerimisprotsess on lõppenud. viimaseks oli Rumeenia ja nemad teavitasid juba sellest äh, septembri lõpus, nii et äh, ratifitseerimisprotsess on lõppenud ning ning uus omavastutuse otsus esimesel oktoobril ka jõustus, omavahendite otsus nii et äh, me peame siis arvestama ka sellega, kui me vaatame läbi erinevate liikmesriikide äh, tulupoole. nagu te teate, siis see uus omavahendite öö, ähm, otsus kaasab ka ESA kakskümmend kümme äh, otsused ja öö, ähm, see on puudutud siis ka tollimaksudega vastava määraga ja samuti see puudutab ka mõningaid tagasimakseid, te juba rääkisite, et eh, millise, kui keeruline süsteem on ja mul on väga hea meel, et Stefan Lenner, ähm, kes on ähm, tagasimaksete ekspert, on ka siin täna, et tema saab siis teie lisaküsimustele vastata nüüd arvestamaks nende teguritega, siis me oleme teinud ka paranduseelarve projekti number viis ja kas liikmesriike on teavitatud, jah, nad olid juba kursis selle esimese mõjuhinnanguga juba juulikuus ja nüüd nad on saanud ka lisainfot, eh, kas nad on sellega arvestanud ka oma selleaastase eelarves ja arvatavasti küll, vähemalt arvestades selle teabega, mis me oleme saanud liikmesriigilt, et nad on juba sellega arvestanud aga arvatavasti nad ei ole arvestanud nende maksete vajadusega, mis on, äh, tuleneb paranduseelarve projektist neli, nii et see info tuleb arvatavasti järgnevatel nädalatel. ja kui projekt vastu võetakse sel aastal, siis ähm, liikmesriikide ähm, eelarved kas arvestavad äh, sellega sellel aastal, aga mis puudutab maksete osa, siis jaanuaris eelkõige tuleb see mõju nii et eh, kui projekt võetakse vastu arvatavasti novembri täiskogus, siis kava on selline, et, et see novembri täiskogul vastu võetakse ja nagu te ütlesite, et see eh, Euroopa Liidu eelarvet ei mõjuta, see puudutab ainult erinevate liikmesriikide poolseid panuseid ja kui see novembris vastu võetakse, siis jaanuarikuus me sellega oma fondidesse kaasame. aga aga igal juhul liikmesriikide eelarvetesse tuleks see siis hõlmata ka aasta kaks tuhat kuusteist osas, nii et ma arvan, et ma vastasin kõikidele küsimustele ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, parlament on valmis need kaks paranduseelarve projekti nii kiiresti vastu võtma kui võimalik, aitäh! aitäh, proua Kalvinjõu! Te ütlesite, et teie kolleeg võiks äh, siin teie sõnu täiendada MIFi osas. aitäh. ma selgitan teile olukorda seoses äh, varjupaigarände ja integratsioonifondiga, MIFiga. see on see ingliskeelne lühend, mida me kasutame ja nüüd tahaks kõigepealt meenutada, et äh, AMIF koosneb kolmest elemendist. üks on liikmesriigid ja liikmesriikide programmid, siis äh, hädaabi ja Euroopa Liidu tegevused. hädaabi, mida kasutatakse selleks, et äh, reageerida äh, aasta jooksul tekkinud vajadustele, loodi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ette oli nähtud kolmsada kakskümmend kuus miljonit, mis on kõik täielikult ära kasutatud ja kolmkümmend neli miljonit oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ette nähtud Euroopa Liidu tegevuste jaoks ja need on ka täielikult ära kasutatud. alle, üle on jäänud äh, AMIF-i programm, mis oli ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku alusel ja seal on üks miljard nelisada miljonit kulukohustuste jaoks ette nähtud kahe tuhande neljateist, kuueteistkümnendaks aastaks selleks, et ellu rakendada ka nõukogu otsuseid, mis puudutavad ümberpaigutamist. ette oli nähtud saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamine Kreekast ja Itaaliast kuussada nelikümmend miljonit on kulukohustustena ette nähtud ja liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud ümberpaigutamise jaoks selle aasta jooksul umbes kakssada miljonit, mis oli kulukohustustena kättesaadavad, on üle kantud uue instrumendi jaoks Euroopa Liidu siseselt humanitaarabi andmiseks, selleks et aidata Kreekal hakkama saada väga suure arvu pagulastega, kes Kreekas jõudnud on ning kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat kuusteist võttis äh, nõukogu vastu otsuse, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada osa sellest rahast, mis oli ette nähtud ümberpaigutamise jaoks, selleks, et rahastada neid, äh, seda skeemi, mis äh, on ette nähtud Türgiga sõlmitud kokkuleppes, mis võimaldab ümber asustada ühe isiku ähm, Türgist ähm, iga liikmesriikides Türki tagasi saadetud isiku kohta. see on äh, puudutanud siis viitkümmend tuhandet inimest, keda on võimalik Türgist ümber asustada ähm, liikmesriikidesse nii et osa sellest rahast, mis algselt oli net, ette nähtud ümberpaigutamiseks, seda on võimalik äh, kasutada selleks üks-ühele ümberpaigutamiseks liikmesriikidesse. ja üle on jäänud äh, osa ümberpaigutamisrahast, mis äh, AMIF-i raames ette oli nähtud, umbes kakssada miljonit, need ka eeldatavasti kasutatakse täielikult ära selle aasta lõpuks ja kasutatakse hädaabi andmiseks praegu just tegeldakse liikmesriikide vastavasisuliste taotlustega ja komisjon on soovinud äh, neljanda paranduseelarve raames, et äh, oleks sada kolmkümmend miljonit kulu kohustustena, mida kasutatakse selleks, et äh, täita ülejäänud avaldusi, mis tulevad veel aasta lõpuni kuna rändevood on endiselt üsnagi volatiilsed, on üsna palju inimesi, kes üritavad Euroopa Liitu jõuda, eriti lõunapiiridelt. see ja ülejäänud paranduseelarve eh, neli raames ette nähtud vahendite suurendamised peaksid komisjoni hinnangul olema piisavad äh, vajaduste katmiseks kuni aasta lõpuni. aitäh! aitäh, härra Fernandez, kas te saite oma küsimustele vastused? härra Dupree, palun! aitäh, härra esimees! ma taha, kõigepealt tahan öelda, et ma olen nõus meie kolleeg Jose Fernandesi selgitustega ja mis puudutab makseid, siis ma ühe korra ütlesin nalja pärast, et ma äh, keeldun nendega tegelemast, sellepärast et äh, vaja on raha juurde nõuda, aga nüüd seitse miljardit saadet antakse tagasi liikmesriikidele, et siin on igasuguseid äh, hilinemisi liikmesriikide poolt või Äh, igal juhul see on väga kahjulik praeguses olukorras, eriti võttes arvesse majanduskasvu perspektiivi Euroopa Liidus. ma arvan, et tegemist on tõelise probleemiga ja me peame mingil hetkel äh, korraldama koosoleku selleks, et äh, hinnata sellise korralduse tõhusust. see ju-ju, mille üle me siin nalja teeme, et ma ei tea, mis edasi saab, et nüüd meil on vaja täiendavaid vahendeid ehm, ametiaja lõpuks ehm, N3 reegli alusel ja mis puudutab äh, rändekriisi, mul on äh, hea meel konstateerida, et täiendavad vahendid on ette nähtud aga kui ma kuulasin härra Presat, siis ma mõtlesin natuke järele üle, et asjad on kallimad sellepärast, et meil poliitika ei toimi. kui need, neid vahendeid, mida on mm, ette nähtud äh, tagasisaatmiseks, neid ei kasutata. Ähm, see ümberasustamine äh, on kallim kui ümberpaigutamine. Äh, siin on meil varud, mida me võiksime kasutada mingiteks muudeks eesmärkideks ja ma arvan, et äh, vaja on mingil määral järele mõelda selle üle sügavamalt. kolmandaks, äh, see ei ole nüüd provokatsioon, aga minu meelest on veidi sürrealistlik see, kui öeldakse, et äh, neljas paranduseelarve on meil siin käsil ja räägitakse siin Ühendkuningriigist. Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust lahkuda, aga on liikmesriike, kes peavad täiendavaid vahendeid maksma ähm, Euroopa Liit, äh, Ühendkuningriigi tagasimakse jaoks, ähm, kuna meil on korrektiiv, korrektiivimehhanism. kui ma asjast õigesti aru saan, siis ma vabandan, ütleb kõneleja ja siin on siis äh, need trahvid veel. palun selgitage, kas ma sain asjast õigesti aru või mitte. et Brexiti tulemusena on äh, Briti nael langenud. Äh, ja britid ju ise otsustasid, e-, et nad soovivad lahkuda. ja me kasutame siis nüüd trahvide tulu selleks, et kompenseerida naela langust äh, ja selle mõju Euroopa Liidu eelarvele ja liikmesriigid peavad selle kinni maksma. palun selgitage mulle seda loogikat. no tõesti. britid ütlevad, nad lähevad ära. nael vähe, naelakurss langeb kaks kolmkümmend protsenti, brittide osa eelarves äh, Äh, väheneb samavõrra ja siis öeldakse, et see ei ole brittide probleem, vaid teiste probleem. see on ikka täitsa imelik. aga selles äh, mehhanismis, mis on ette nähtud trahvide jaoks, on ka mingi positiivne äh, aspekt, et nende tulu jääb eelarvesse, seda liikmesriikidele tagasi ei maksta, aga ikkagi see on veider. või ma siis saan asjast valesti aru, küsib kõneleja nii et härra president, härra esimees, ma soovin, et me analüüsiks seda ja pööraks sellele tõesti väga palju tähelepanu. härra Artüi, kas me võiksime paluda, et komisjon räägiks meile, et mis juhtub Ühendkuningriigiga? mina mäletan, et veebruaris härra Cameron ütles, et ei ole mingit juttugi sellest, et Euroopal võiks olla ühine valuuta, et meil peab olema, peavad olema erinevad valuutad Euroopas. kui pannakse paika äh, Ühendkuningriigi osamaks, see on ju naeltes, aga siiski võetakse ju aluseks mingisugune kurss, naela ja, mingi naela ja euro kurss. et mil hetkel see kurss paika pannakse ja kuidas siis äh, selgitada seda, et sel ajal, kui ähm, on vaja raha tegelikke välja, tegelikult välja maksta, siis äh, on seda raha eurodes äh, kahe, kaheksasaja viiekümne tuhande võrra vähem. et, et praegu aastal kaks tuhat kuusteist maksab, läheb Brexit Euroopale maksma miljard kaheksasada tuhat, et kuidas te selgitate mulle seda äh, Äh, muudatust, et Ühendkuningriik peaks ju eurodes maksma. kas me oleme mingi hetk selle kursi äh, paika pannud, kuidas komisjon seda meile selgitaks, palun? võib-olla kuulame ära härra Bonanno äh, tõepoolest, see on äh, oluline küsimus, siin on fundamentaalne probleem, aga tahaks nõustuda härra Fernandesega, et vaja on, et Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Liidu eelarvest paremini aru saaks. see on täiesti väljakannatamatu, et ei ole võimalik aru saada, mis äh, seal toimub, aga Äh, räägiks nüüd sellest äh, erinevusest äh, kulukohustuste ja maksete vahel. see on igal aastal samamoodi ja ma olen kasutanud struktuurivahendeid ja ma tean oma kogemusest, et vaja on kahte aastat sellest hetkest, mil taotletakse makset ja mm, kuni selle hetkeni, kuni Euroopast ähm, raha tuleb, et see tõesti tohiks nii olla, et asi on liiga keeruline, liiga palju äh, läheb aega, see võtab tõesti inimestelt soovi ära nende pro mm, projektidega tegeleda. aga teine küsimus puudutab äh, tingimuslikkust. mulle tundub, et Euroopa Komisjon saatis kirja parlamendi presidendile ütlemaks seda, et äh, et Hispaania ja Portugal ei äh, Mm, järgi makromajanduslikke tingimusi ja seetõttu lõpet-, peatatakse väljamaksed äh, struktuuri- ja investeerimisfondidest ja üllatav on, et komisjon ei ole kunagi selle küsimusega tegelenud siin varem. et äh, veider on, et äh, regionaalarengu ja majanduskomisjon sellega tegelevad, aga eelarvekomisjon ei ole sellega kunagi tegelenud, ehkki äh, Äh, see on, sellel on ju mõju eelarvele, et miks äh, ei ole ähm, meie sellega tegelenud ja komisjoni presidendiga, nii et äh, Artüi, see küsimus, mille mina, see küsi-, kiri, mille mina välja saatsin, oli see, et me oleme Kreeka suhtes olnud väga leebed ja me tahtsime äh, Äh, teada, et miks on erinevalt koheldud Kreekat ja Hispaaniat ja Portugali, aga see on küsimus, mille juurde me tuleme kindlasti tagasi. härra Depreel oli veel üks väike märkus. see on siin nüüd lihtsalt üks väike nali, mis puudutab seda raha, mida on vaja äh, maksta selleks, et äh, kompenseerida naela kursi langust, vaja on ette näha üheksa miljonit äh, Äh, parand-, neljandas paranduseelarves on siin kirjas, et et kuna naelakurss on muutunud, siis oleks vaja üheksat miljonit vähem. palun selgitage mulle seda. härra Artüi, see tähendab seda, et kõik äh, kõik äh, meie ametid peavad olema Ühendkuningriigis, kuna naela kurss on langenud, siis äh, läheb nende ülalpidamine nüüd palju odavamaks. Madame Moody euh... Alors, est-ce que, est-ce que la commission veut bien nous dire à... kas komisjon vastaks nüüd et mis hetkel pannakse paika naera ja euro kurss, et kui äh, naera kurss oleks tõusnud, siis oleks meil ju äh, hoopis paremini läinud. ja härra Fernandes veel enne. üks täiendav küsimus, et kui naela kurss on langenud siis peavad teised liikmesriigid rohkem maksma, aga kui naelakurss euro suhtes tõuseks, kas äh, siis äh, ähm, saab meie eelarve sellest kasu või vähendatakse siis äh, osamaksu? seda panevad paika liikmesriigid vist meie eelarvealane võimekus on äh, pooleldi par-, halvatud, sellepärast et äh, me tegeleme ainult kulutustega, mitte sissetulekutega. komisjon, aitäh! see on iseloomulik Euroopa Liidu eelarve tulupoolele, et liikmesriikide osamaksed on, pannakse paika aasta, kalendriaasta lõpus kui äh, toimub äh, lõplik hääletus eelarve üle tavaliselt kolmekümne esimesel äh, detsembril aastal, mis eelneb äh, Eh, vastavale eelarveaastale, nii et eh, nei-, kasutatakse neid ähm, kursse nende liikmesriikide puhul, kes eurot ei kasutata, mis ähm, pannakse siis paika kolmekümne esimesel detsembril, nii et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaoks pandi nad paika kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat viisteist. aga liikmesriikide tegelik äh, osamakseid ei teha, tehta ühe korraga aasta alguses vaid neid tehakse ähm, iga aasta kaheteistkümne osamaksena aasta jooksul ja seetõttu võib tekkida erinevus selle vahetuskursi vahel, mida kasutati aasta alguses siis äh, osamakse arvutamiseks ja nende osamaksete tegeliku väärtuse vahel, kui need maksed tegelikult tehakse. loomulikult võib siin erinevusi olla mõlemas suunas ja kahe tuhande kuueteist, viieteistkümnenda aasta jooksul, vabandust, ütleb kõneleja, oli Inglise naela vahetuskurss tõusnud ja seetõttu aasta lõpus, ma täpselt ei mäleta, aga igal juhul mitu miljonit äh, eurot olid ähm, liikmesriigi osamaksed rohkem äh, väärt eurodes, kui aga paika olid nad, kuna nad paika olid pandud äh, naeltes ja sel aastal on areng olnud vastupidine. juba varem selle aasta jooksul nael äh, langes, aga see langus on nüüd kiirenenud ja seetõttu me eeldame, et aasta lõpuks Euroopa Liidu äh, eelarve jaoks tähendab see kahjumit äh, eurodes ja mehhanism on selline, et äh, kõik tulu või kahju läheb, kahjum läheb tagasi liikmesriikidele nii negatiivses kui positiivses mõttes aga kui tegemist on kahjuga, siis tekib oht, et aasta lõpus jääb eelarve miinusesse ja seda tuleb vältida. ja seetõttu me praegu äh, üritamegi siis seda eeldatavat äh, vahetuskursi langusest äh, tekkivat kahjumit kompenseerida trahvidega ja ei maksa neid liikmesriikidele välja. ma loodan, et see oli selge. härra Artüi, ma tahaksin ühte täpsustust, miks äh, muudatuste puhul ei ole äh, ära toodud need trahvid, tegelik äh, summa ja siis äh, naelakursi langus, see üks koma kaheksa miljardit, et miks, miks on selline kompenseerimine? In the end uh, the budget contribute et eelarve uh, sissemaksed äh, hõlmavad äh, kulud, nad peaksid katma kulud, aga kui nüüd on selline kursivahe tekkinud ja kahjum sellest tekkinud ja see tähendaks, et mitte kõik kulud ei ole kaetud tulupoolega, siis sellisel juhul meil tekib äh, puudujääk, puudujääk iga-aastas eelarves ja seni Euroopa Liidu ajaloos on meil alati olnud eelarve lis-, äh, ülejääk. aga kui selline äärmuslik olukord tekib, siis võib tekkida puudujääk ja ja see puudujääk tuleb katta järgneval eelarveaastal lisaosamaksetega. ja see ei ole sugugi mitte meeldiv olukord, sellepärast et see tegelikult äh, nii-öelda sööb ära ka makseassigneeringud aasta, järgnevaks aastaks ja seetõttu me soovime tulu poolel tasakaalu saavutada aastal kaks tuhat kuusteist ja selleks äh, osa nendest, äh, osa nendest trahvidest on siis üheks meetmeks. mida ma sooviksin äh, lisada, on see, et me soovime ähm, äh, vältida seda, et meil oleks et see kogu rahva tulu kuidagi mm, mm, negatiivselt kasutatakse, sellepärast et see praegu ei oleks mõistlik see lisaosamakseid nõuda, siis peaks neid vähendama või vastupidi, nii et meie soovime säilitada need trahvid juhuks, juhuks, kui me saame neid äh, kasutada, sellisel juhul me ei pea siis ka kogu rahva tulu liikmesriikide puhul kuidagi muutma, osamakseid selle alusel muutma Te olete saanud aru, et eelarvekomisjon on huvitatud äh, läbipaistvusest, juba see tulu küsimus on mm, nii-öelda mingisugune äh, kott, mille osas liikmesriigid kokku lepivad, on liikmesriike, kes saavad äh, mingeid tagasimakseid ja äh, Ehm, kui see to toimuks avalikult, siis ei toimuks selliseid äh, väikseid kokkuleppeid riigi ja valitsusjuhtide vahel. vaja oleks, et see oleks kõik avalik, Euroopal on vaja demokraatiat, meil on siin tegemist demokraatia puudujäägiga, äh, öeldakse, et äh, tulupool on liikmesriikide asi, tei-, teil ei ole sellega mingit pistmist. palun kinnitage mulle ühte asja, paranduseelarve projektis ma ei vaadanud täpselt järgi, aga neljandas paranduseelarve projektis on ära toodud siis äh, äh, trahvide tegelik summa ja see üks koma kaheksa miljardit, mis on äh, ette nä-, mis tuleneb naerakursi langusest. komisjon. liiga palju läbipaistvust, saan ma nüüd aru neljandas paranduseelarve projektis me ei tee ettepanekut seda teha, vaid me lihtsalt teeme ettepaneku, et me paneks eelarvesse need trahvid juhuks, kui meil vaja on. nii et need trahvid ei ole veel paranduseelarves, küsib härra Hartüi. see ei ole normaalne et siis on vaja täiendavat äh, kuuendat paranduseelarvet ja siis võetakse arvesse seda tegelikku äh, väärtuse vähenemist, mida praegu veel tehtud ei ole. ei, äh, see ei tule täiendavas paranduseelarves, vaid see on see täiendav ülejääk või puudujääk, millest siin juttu oli et igal aastal umbes äh, järgmise aasta eel, aprillis võetakse see ülejääk või ka, või puudujääk arvesse, me ei taha, et äh, aala, eelarves oleks äh, puudujääk, eelarve oleks def, pu, puudujäägiga me lihtsalt ütleme, et me ütleme, et on olnud trahvid, aga ei ole vaja neid praegu eelarves arvesse võtta, sest me tahame vältida seda, et eelarve oleks puudujäägiga, nii et sellepärast neid praegu eelarvesse arves, eelarve puhul arvesse võetud ei ole. härra Dupree mina oma sõna võtus viitasin ühele ebakõlale, poliitilisele ebakõlale, et kui inimesed otsustavad äh, lahkuda mingist äh, assotsiatsioonist, siis nende ja, ja siis nende valuuta langeb, siis teised peavad selle kinni maksma, aga komisjoni ettepanekus on ka midagi positiivset. et me oleme alati võidelnud selle eest, et trahvid jääksid Euroopa Liidu eelarvesse. kui ma nüüd õigesti aru sain sellest, mida komisjon välja pakkus, siis jäetakse need need äh, trahvid eelarvesse selleks, et oleks võimalik kompenseerida naela kursilangust, mis tuleneb sellest, et äh, britid on käitunud jaburalt. De, de, de toute façon euh,, si les amende härra Artüi, kui äh, trahvid kajastuksid tuludena, siis liikmesriigid juba võtaks nad ära ja siis oleks aasta lõpus võib-olla puudujääk ja siis oleks vaja liikmesriikidelt äh, raha, raha saada, et nad maksaks kinni selle puudujäägi, aga ma arvan, et selgem oleks see, kui öeldakse, et see öö, äh, kahjum öö, ähm, on ju öö, äh, tulenenud Brexiti otsusest, et juba praegu läheb Brexit meile maksma üks koma kaheksa miljardit et see läheb Euroopa Liidule üks koma kaheksa miljardit maksma, Euroopa Liidu liikmesriikidele. Te mäletate, et ülemkogu president ju äh, veebruaris oli nõus sellega, et meil on erinevad äh, valuutad Euroopa Liidus. me oleme saanud kõik äh, selgitused täielikult ja härra Kaier soovib sõna ma tahaks nüüd ka ühe äh, kommentaari teha. möödunud nädalal lugesin Financial Timesist ja vaatasin ka e eile Saksa televisioonis selle kohastele küsimustele, et kas äh, inglased tõepoolest kavatsevad neljakümmend kahte tuhandet veinipudelit äh, vaadelda kui Euroopa komisjoni omandit, millest nemad tahaksid nüüd Briti osa tagasi nõuda. kui me räägime Brexitist, siis seoses sellega võivad pidevalt tekkida keerulised probleemid Ühendkuningriigi alalise esinduse jaoks. loomulikult tekivad ilmselt ka probleemid eelarve jaoks ja ma leian, et teatud määral peaks me eeldama, et Briti valitsus kompenseerib neid kulusid ja eelarve puudujääke omapoolsete varaliste öö, maksetega, maksetena. oleks täitsa aus ju. aga jah ja eriti on üks muuseum, mille on ju Belgia riik äh, meile üle andnud, äh, see on ju ka vara osa, et kui tegemist on lahutusega, siis tuleb ka vara jagada. ma ei ole kindel, et britid osalevad selle muuseumi äh, renoveerimises ja nende kulude kandmises, mille, mida teeb Euroopa Liit ja ega selle muuseumi Ähm, käiguspidamiskuludes. härra Fernandes saab sõna kokkuvõtteks. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en otage ce DAB quatre kas äh, seda paranduseelarvet neli ei saaks võtta samuti arvesse, äh, pantvangiks, äh, kui tegemist on mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega, sest nõukogu tahab, et me hääletaks neljandat paranduseelarve projekti oktoobri teisel Strasbourgi täiskogul, et võib-olla me võiksime Äh, siis äh, öelda, et kõigi nende asjade üle äh, toimuvad läbirääkimised koos. neljas paranduseelarve projekt, viies paranduseelarve projekt, mitmeaastase finantseelarve läbivaatamine ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve vaja on oodata nõukogu seisukohta, me ei tea, milline see on. meie oleme siin heausklikud, me oleme valmis läbirääkimisi pidama ja nüüd on pall tõesti nõukogu käes. kui nõukogu soovib läbirääkimisi pidada, siis meie oleme valmis. kui nõukogu ei ole võimeline läbirääkimisi pidama, siis me ei saa läbi rääkida, aga nemad peavad vastama, sest et meie oleme valmis läbi rääkima. ja loomulikult kõik teemad on selgelt seotud. Euh, ja kui portugallane räägib pallist ja Eh, siis portugaallane teab, millest ta räägib. ta on valmis eh, väravat lööma. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja sõna saab meie kolleeg Patricia Šulin. tegemist on Euroopa Solidaarsusfondi kasutusele võtmisega Patricia, teile on parol. palun, Patricia. Hvala za besedo, predsedujoči. suur tänu mulle sõna andmast. Euroopa Liidu Solidaarsusfond loodi äh, selleks, et äh, hädaolukorras, eriti looduskatastroofide puhul, äh, erakorralist abi anda ning aastal kaks tuhat neliteist seda ka määrust täiendati ning ja tänu sellele siis viiskümmend eh, miljon, eh, miljonit eh, saab panna eelarvesse juurde maksete jaoks, mis puudutab siis katastroofikulude tagamist. see on ka poliitiline sõnum. see on siis solidaarsuse sõnum ähm, kodanikele, kes on katastroofist kannatada saanud ning oluline on see, et see abi saabuks kiiresti. selleks, et äh, me saame aegsasti vastata looduskatastroofide tagajärjedele, on oluline äh, kiiresti tegutseda ja seetõttu äh, me peaksime selle summa lisama aasta kaks tuhat seitseteist aasta eelarvesse ja ma paluksin, et kõik toetaksite seda. Merci pour euh, la présentation aitäh, aitäh selle lühikese selgituse eest ja ka selle ettepaneku eest, mille te tegite teistele komisjoni liikmetele, kas on kellelgi sõnasoovi? paistab, et ei ole. muudatusettepanekute tähtaeg on neliteist oktoober kell kümme. eelarvekomisjon hääletab muudatusettepanekuid ja raportit üheksandal või kümnendal novembril. ja me ei tea täpselt, millal see täiskogusse jõuab, aga igal juhul kindlasti enne aasta lõppu. ja kolleeg Negrescu saab sõna see puudutab siis globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist, see puudutab Eesti taotlust, see puudutab äh, siis naftasaadusi ja kemikaale. aitäh, ma räägiksin inglise keeles. E niisiis, äh, meil on äh, siin tegu taotlusega saada vahendeid globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondist, see puudutab üle ühte miljonit, see on seotud siis koondatud inimestega ja Eesti eh, majandus on vägagi eh, sõltuv eh, teenuste ekspordist ja see koondamine leidis aset Kirde-Eestis, Kirde-Eesti piirkonnas ning see on vägagi negatiivselt mõjutada saanud seoses keerulise olukorraga nafta valdkonnas äh, ja ka see seoses probleemidega selles piirkonnas ning selles aruandes räägitakse ka selles, et naftasaaduste tootmine Euroopa Liidus on vägagi suurel määral vähenenud ja see on muudutanud ka seda äh, sektorit ning äh, siin on arvestatud ka eeskirjadega, mis puudutab äh, siis globaliseerimise fondi projekte ning see on kooskõlas kõikide nõuetega, mis puudutab siis ka ressursside tõhusust ja samuti jätkusuutlikku majandust. nii et äh, mina toetan seda äh, raportit ja ma paluksin, et äh, kolleegid ei lisaks siia mingisuguseid poliitilisi elemente, mis ei ole seotud siis selle fondi eesmärkidega, aitäh. Euh, aitäh, avan arutelu, härra Tarand, palun. <coughs> aitäh, härra esimees ma olen vägagi rahul selle raportiga, et see on esitatud, suur tänu ka härra raportöörile ja ma olen täiesti teadlik sellest, et me tegelikult ei hakka siin lisama mingisuguseid poliitilisi tegureid äh, sellesse äh, globaliseerimise kohanemise Euroopa Fondi raportile, ma siis paluksin, et kolleegium, äh, kolleegid ja ka sekretäriaat, et, et kui sellest raportist teavitatakse, siis me peaksime täpsemalt rõhutama ka seda, et see raha läheb aktiivse tööturu meetmetesse, mis on siin ka selgelt välja toodud ja mitte selleks, et toetada naftasaaduste eh, tööstust Kirde-Eestis, sellepärast et, eh, et eh, teatav osa rahvast ja ka meedia ei saa osa, ei saa aru täpselt sellest, kuidas globaliseerimise kohanemise Euroopa fond toimib ja arvatakse, et meie tegevus siin ei ole sugugi mitte keskkonnasõbralik. ja teiseks, ma sooviksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, kallid kolleegid, et eelarvekomisjon vahetevahel on natuke vastuoluline, sellepärast et ähm, eelmisel aastal ka minu kolleeg Urmas Paet ähm, esitasid ka valitsusele taotlusele ja vastuseks me saime ei, öeldi, et meil on piisavalt endal vahendeid ning aasta lõpuks me oleme jõudnud nüüd nii kaugele, nii et te näete, näete, kui kui mõjuvõimas tegelikult eelarvekomisjon saab olla, kui me tõesti kõva tööd teeme. Euh, aitäh, tervitan kõigi äh, jõupingutusi, eriti Eestis. härra Paet, palun. Thank you very much. I also suur tänu, ka mina sooviksin äh, siinkohal lisada, et tegelikult on äh, esimene kord, kui Eesti taotleb vahendeid sellest fondist ja minu meelest on see väga oluline, sellepärast et kahjuks, mis juhtus ja mis juhtub selle mm, kemikaalide tööstusega Kirde-Eestis on väga kurvaks eeskujuks eh, näiteks selle kohta, kui madalale on langenud eh, nafta hind ja, ja kuidas see töötab vastu tegelikult uutele võimalustele, uutele tehnoloogiatele kemikaalide mm, tööstuses, nii et see on selline konkreetne eh, madalate naftahindade mõju. ja sellegipoolest on oluline rõhutada et see Eesti piirkond on ka sotsiaalses plaanis vägagi nõrk ja seetõttu selline praktiline abi fondist ja Euroopa Liidu poolt on nii praktiline kui ka mm, sellel on ka moraalne tähendus. see näitab, Euroopa Liit toetab äh, meid solidaarselt. ja ma sooviksin rõhutada ka seda, et äh, see abi, kui see äh, osas, otsus vastu võetakse, siis see läheb just tööturu äh, meetmete toetamiseks, aitäh. aitäh, ma ei näe, et keegi rohkem sõna sooviks. hea oleks see, kui globaliseerumisega kohan-, kohanemisega, äh, kohanemisega fond äh, võimaldaks meil kohaneda globaliseerumisega enne vallandamisi ja tor-, tore oleks, kui Tööhõivekomisjon ka avaldaks arvamust, nad hääletavad seda homme kell kaksteist ja muudatusettepanekud, kui, mida te soovite esitada härra Negrescu äh, raportile, tuleb esitada kolmeteistkümnendaks oktoobriks, eelarvekomisjonis äh, hääletatakse seda kahekümne viiendal oktoobril ja täiskogule tuleb see hääletusele kahekümne kuuendal oktoobril ja nüüd on meil siin arvamuse projekt äh, arutusel, mida valmistab ette meie kolleeg Vioti, mis puudutab vahendeid, mis võimaldaksid äh, pagulasvoogu vähendada ja seda rolli, mis võib olla Euroopa Liidul selles äh, küsimuses. härra Vioti, teil on sõna. Come, come annunciato lei, il nostro è un progetto di parere che stiamo Eh, elaborando, che stiamo scrivendo. nagu te ütlesite, on see oluline arvamus, mida me praegu välja töötame. Eh, selle esitame Ahvetile, väliskomisjonile ja see puudutab nõndanimetatud põgenikekriisi, mis puhkes kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja mm, see mõjutab meie poliitikaid ja sellele on keskendunud jätkuvalt meie tähelepanu. me peame vaatama, et äh, meil oleks piisavalt vahendeid selleks, et selle, äh, seda kriisiga toime tulla. Äh, väliskomisjoni ettepanek läheb õiges suunas, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve peab olema paindlik selleks, et nii keeruliste kriisidega toime tulla, seda enam, et need, see kriis endiselt kestab see, eh, siit on otsitud vahendeid väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, mis on poliitiliselt täiesti mõistetavad, muuhulgas Aafrika solidaarsusrahastu eh, kokkulepe Türgiga, kuid meie arvates ei saa olla nõus sellega, et kuivõrd tegemist on Euroopa eelarve väheliste vahenditega, siis väljuvad need rahastud ja Euroopa Parlamendi kontrolli alt. ja kui meil peaksid ikkagi endiselt olema öö, vajalikud finantsinstrumendid, kasutada ka arenguabi instrumendid ja me ei peaks siinkohal kasutama EFSI vahendeid. teisalt me ei saa ka eitada, et väga paljud riigid elavad äärmises vaesuses ja on väga oluline, et äh, komisjoni äh, poolse ettepanekus ei räägitakse mitte ainult arenguabist, vaid ka vajadusest majandust edendada nendes piirkondades, aitäh! aitäh, härra Vjoti, kuidas siis äh, vähendada pagulasvoole, kuidas luua rahu Lähis-Idas, kuidas arendada äh, Aafrikat. kiitoksia. aitäh. see on keeruline küsimus. ja meie komisjonil on üsna keeruline sellele vastata. ja Euroopa Liidul on ka raskusi Euroopa Liidu välistegevus, välispoliitika rahastamine on asi, mida siin raportis äh, käsitletakse. ja suur osa sellest vahendit, rahast kasutatakse väljaspool parlamendi kontrollivolitusi. kui me, äh, kui kasutatakse Euroopa maksumaksjate raha, siis see ei tohiks nii olla, et kui luuakse mingi fond, siis tuleb tagada selle üle korralik kontroll mingil viisil. ja meie jaoks siin komisjonis äh, ongi oluline analüüsida, kuidas seda kontrolli teostatakse. ma pean ütlema, et mina olen üsna kriitiline selliste fondide eksisteerimise suhtes. parem oleks, äh, kui kõik need asjad äh, käiksid äh, läbi äh, Euroopa Liidu eelarve. aga ma mõistan, et on põhjuseid, miks inimesed soovivad, et Aafrikale raha antaks. aga ma arvan, et sellel peaks olema paremad põhjendused, me peame teadma, et millised need põhjendused on, kes mida millal teeb, et kui need fondid lihtsalt põhinevad lootustel ja headel kavatsustel, siis see ei ole piisav. ma ei pane küsimärgi alla seda, et vaja on tegeleda äh, rändepõhjustega, aga küsimuse all on lihtsalt see, et äh, ma olen väga kriitiline selle suhtes, kuidas seda tehakse ja me peame tagama selle, et äh, me edendame jätkusuutlikku arengut, äh, inimõigusi, need on alati asjad, äh, mida tuleb arvesse võtta. läbipaistvus ja aruande kohustuslikkus on väga olulised põhimõtted ja ka nähtavus peab olema tagatud ja kontroll äh, Need on väga olulised, need peavad olema täidetud enne, kui toimub ükskõik mingisuguse raha äh, kulutamine. aitäh, härra Jät-, proua Jäätemägi. selge on see, et äh, see valmistab meile muret et äh, eelarve nii Äh, lahku löödud siin. Ehm, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raportöör ütles, et äh, eelarve peab olema mm, arusaadav ja kui ei ole vahendeid, äh, tahenda, taheta vahendeid eelarvesse anda, siis luuaksegi selliseid eelarve jätke ja meil ei ole kontrolli selle üle. kas kellelgi on veel märkusi, härra Viotti, kas teil on veel täiendavaid märkusi, ei ole? siis äh, ütlen, et üheksateistkümnendal oktoobril kell kümme kella kümneni võite esitada äh, muudatusettepanekuid äh, härra Vioti arvamuse kohta. me hääletame seda eelarvekomisjonis äh, üheksandal või kümnendal novembril ja me edastame selle arvamuse väga, mis on väga valgustav ja väga otsustav väliskomisjonile ja arengukomisjonile kes ühiselt äh, artikli viiskümmend viis alusel äh, on juhtkomisjoniks äh, ja nemad hääletavad ja ma loodan, et kolleegid võtavad arvesse seda arvamust. ja see raport, mida proua mm, Fernandes pidi esitama Euroopa Investeerimisfondi kohta, võttes arvesse et äh, oli väga palju äh, asju, mida ta peab veel arvesse võtma, siis äh, proua Kardia Zabal Rubial ütles, et ta võib-olla peab rohkem aega selleks võtma, me oleme nüüd samal arvamusel nagu majanduskomisjon ja seetõttu on selle punkti käsitlemine edasi lükatud ja seega praegu katkestan meie istungi, mis jätkub kella Äh, kolme paiku ja äh, hääletused on ette nähtud kell neli. kas kell